Eh, welcome. Eh, tere hommikust, proua Tyson. volinikukandidaat tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja tööjõu mobiilsuse küsimustes president äh, Jean-Claude Junckeri missioonikiri ütleb, et proua Tyson osaleb nendes projektides, mida koordineerib äh, asepresident, äh, kes vastutab tööhõive konkurentsi eest ja samuti Euroopa ja sotsiaalse dialoogi eest. ta teeb tihedat koostööd ka äh, majandus- ja rahandusasjade volinikuga ning maksustamis- ja tollivolinikuga. proua Tyson äh, saab komisjoni teenistuse toetuse tööhõive peadirektoraadilt, äh, sotsiaalpoliitika peadirektoraadilt ja teda toetavad ka järgnevad üksused, tööturureformid oskused ja kvalifikatsioonid, kutseõpe ja täiskasvanute õppepoliitika ning puuetega inimeste õigused, samuti Eurostat. ta vastutab ka suhete eest nelja ametiga, tööohutus- ja töötervishoiuametiga, Euroopa Kutseõppe Arendamiskeskusega elu- ja töötingimuste parandamise fondiga ning Euroopa koolitusfondiga. kooskõlas nende suunistega, äh, mille alusel komisjoni koosseis heaks kiidetakse, hindab parlament volinikukandidaatide pädevust ja nüüd ma tsiteerin, äh, tuginedes siis äh, nende üldisele pädevusele, pühendumusele Euroopale ja isiklikule sõltumatusele Eh, me hindame eh, nende teadmisi eh, neile eraldatud pädevusvaldkonnas ja nende suhtlemisoskust. enne kuulamist tahaksin öelda veel ka seda, et te olete kirjalikult vastanud meile esi-, meie poolt esitatud ettevalmistavatele küsimustele, need kirjalikud vastused on saadikutele välja jagatud kõigis keeltes. niisiis, me oleme kõik selleks kuulamiseks väga hästi valmistunud ja nüüd tuleb teil vastata siis suulistele küsimustele. mõne sõnaga ka selle tänase kuulamise struktuurist. proua Tyson kõigepealt äh, saate te pidada siis sissejuhatava sõnavõtu, mis ei tohi olla pikem kui viisteist minutit. Äh, lõpus on teil ka kuni viis minutit aega selleks, et siis äh, esineda lõppsõnaga. pärast sissejuhatust esitatakse teile nelikümmend viis küsimust parlamendisaadikutelt ning Äh, me kasutame nõndanimetatud pingpongi põhimõtet, äh, mis tähendab, et iga küsimuse vastuse jaoks on eraldatud kolm minutit, nii et üks minut küsimuse jaoks ja kaks minutit vastuse jaoks. kuna küsimusi on väga palju, siis ma palun, et peetaks kinni kõneajast. ja kui keegi kõneaega ületab, siis äh, ma katkestan teda väga karmilt. kui Äh, küsimuse esitaja ei ole kohal sel ajal, kui ta peab küsimuse esitama, siis see küsimus jääb lihtsalt ära. Äh, vaba mikrofoni vooru ei ole ning äh, tööhõivekomisjon on peakomisjon, mis vastutab selle kuulamise eest, aga samuti kultuurikomisjon ja naisõiguste komisjon Äh, nemad samuti osalevad selles äh, kuulamises kui assotsieerunud komisjonid, tervitame oma kolleege nendest kahest komisjonist. ning nagu kõnelejate nimekirjas öeldud, on ka neil võimalik äh, esitada küsimusi, mis puudutavad nende komisjonide pädevust. esimeses voorus esitavad küsimusi fraktsioonide koordinaatorid ja samuti saab sõna üks fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute esindaja tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et tõlge on olemas kahekümne kolmes keeles. kõik kõnelejad saavad seetõttu kasutada oma emakeelt, mina kavatsen seda teha peatselt. kõnelejatel palutakse meeles pidada seda, et kõik, mis nad ütlevad, et tõl-, seda kõike tõlgitakse ja seetõttu palun mitte rääkida liiga kiiresti proua Tyson on teatanud, et ta kasutab oma emakeelt, hollandi keelt küsimustele vastamiseks. põhjuseks on see, et, et ta tahab ennast väljendada nii selgelt ja täpselt kui võimalik. võin lisada, et need inimesed, kes siin parlamendis pikem, pikemalt on olnud, teavad, et proua Tyson valdab vabalt prantsuse ja inglise keelt Äh, seda tänast kuulamist kantakse üle parlamendi veebilehel ja te võite seda hiljem vaadata ka videos. see video on samuti parlamendi veebilehel. ja nüüd lähen mina üle oma emakeelele, äh, rootsi keelele ning äh, teen rootsi keeles väikese sissejuhatuse ja see on üsna isiklik üks mm, minu mälestusi, mis on seotud selleaastaste Euroopa Parlamendi valimistega, on üks telefonikõne äh, vikaarilt, kes töötas ühes Rootsi kirikus äh, Rootsi lõunaosas. tegemist oli naissoost vikaariga ja ta oli äärmiselt mures äh, Äh, sotsiaalse viletsuse pärast, mida ta kõikjal enda ümber nägi. Äh, ta nägi, kuidas äh, parkimisplatsil seisavad veoautode read, mis ootasid uut laadungit. tihtipeale veoautojuhid elasid nendes veoautodes. Neil ei olnud Ähm, mingeid äh, korralikke töötingimusi, kui nad ei juhtinud autot parajasti, siis nad palka ei saanud, koju nad ka ei saanud minna, nad pidid lihtsalt ootama seal uut laadungit, neil oli raske saada toitu ja nagu te teate, talvel võib olukord Rootsis olla üsna karm. Äh, mõnikord äh, nad kasutasid siis selliseid väikeseid elektripliite Äh, äh, ja lihtsalt äh, liiga kallis oli isegi automootorid sees hoida selleks, et sooja saada. selline oli olukord siis transpordisektoris, aga sarnast olukorda näeme ka paljudes teistes sektorites, eriti naiste olukord paljudes sektorites on murettekitav, see on olukord tänases Euroopas inimeste õigused on kriisi tõttu kadunud. inimesed Äh, kes tahavad tööd, neil ei ole lihtsalt mitte üksnes võima-, äh, võimalik tööd leida, vaid neil ei ole ka mitte mingisuguseid äh, õigusi. Euroopa Liit on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast liiga kaugel. sada kakskümmend miljonit inimest on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus paljud nendest on lapsed Eh, selle aasta juulis eh, oli tööpuuduse määr Euroopa Liidus keskmiselt kakskümmend kaks protsenti. liikmesriigiti on olukord sugugi üsna erinev, mõne, erinev, mõnedes liikmesriikides on tööpuudus nii kõrge, et eh, rohkem kui pooled riigi noortest on tööta ja me oleme näinud, millele see olukord, milleni selline olukord viib, me näeme kas või seda, kui vaatame Euroopa Parlamendi valimise tulemusi inimesed on pettunud meeleheitel ja nad pöörduvad meeleheites populistlike ja ebademokraatlike erakondade poole. see ei ole äh, äh, vääriline aastale kaks tuhat neliteist. meie ülesanne on hoolitseda Euroopa tööturu eest ja luua uusi jätkusuutlikke töökohti. kui me ei äh, me ei taha konkureerida ju kehvade töötingimuste ja madalate palkade vallas. me leiame, et kõigil inimestel peaksid olema võrdsed võimalused, kõigil peaks olema võimalus leida oma koht tööturul ning seetõttu me peame suutma jõuliselt tege-, tegutseda ning äh, uus volinik, kes selle valdkonna eest vastutab, äh, tema, tema ees seisavad väga suured ülesanded, mina ja teised Euroopa kodanikud ootame, et ta on piisavalt arukas ja piisavalt äh, tugev, et seda äh, rasket ülesannet täita ja et ta on piisavalt vapper, et ette võtta muutusi. praegu ei ole aeg lihtsalt istuda ja oodata, praegu on aeg tegutseda ja nüüd annaksin sõna proua Tysonile sissejuhatavaks sõnavõtuks et ta saaks meile rääkida, millised on tema plaanid, mida ta kavatseb ellu rakendada. veel kord tere tulemast meie komisjoni ja aitäh! Okay. Excuse me lugupeetud proua esimees, lugupeetud komisjoni liikmed. elus on tähtis öelda asju nii, nagu nad on, ilma keerutamata. praegusel hetkel kakskümmend kuus miljonit inimest äh, Euroopas on tööta ja me ei saa sellega nõustuda. seitse ja pool miljonit noort äh, eurooplast viisteist kuni kakskümmend neli aastat vana ei käi tööl, ei koolis ega ka mingil koolitusel. jällegi asi, millega me ei saa leppida. üle saja kahekümne nelja miljoni inimese elavad kas vaesuses, on sotsiaalselt või on sotsiaalselt tõrjutud. jällegi midagi, millega me ei saa leppida sellepärast minu eesmärg järgmise viie aasta jaoks on täiesti selged. tuleb võidelda töökohtade eest, parema sotsiaalse kaitse eest, tuleb võidelda vaesuse vastu ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. Need on paljude eurooplaste prioriteedid ja ma olen veendunud, et need prioriteedid on ka teie prioriteedid. kallid kolleegid selle parlamendi liikmena peaaegu kakskümmend kolm aastat võin teile öelda, et mul on väga suur austus selle institutsiooni ees, minu austus Euroopa Parlamendi ees selle aja jooksul kasvas ja kasvas. ma näen, et te võitlete ja meie võitlesime parema Euroopa eest. meie oleme need Euroopa Parlamendis kujundatakse tulevikku Euroopa jaoks konkreetsete tulemustega eurooplaste jaoks. mainiksin minu koostatud raporteid panganduse järelevalve kohta ja ka majandus- ja rahaliidu reformide kohta. kuid me meie jaoks ei ole tähtis mitte ainult leida enamus teenuste direktiivi jaoks, vaid meil tuleb oma tegevusele anda ka sotsiaalne mõõde minu jaoks on väga tähtis, et äh, tehtaks koostööd fraktsioonide üleselt ja kõikide erinevate Euroopa Liidu institutsioonide vahel. kui te toetate minu kandidatuuri ja minust saab tööhõive, sotsiaalküsimuste ja oskuste volinik, siis ma jätkan seda alustatud tööd majandus ja rahanduskriis pani meid suurte väljakutsete ja proovikivide ette Need meetmed, mm, mis Euroopa Liit peavad vastu võtma selleks, et olukorda parandada, olid vajalikud, kuid kahjuks me ei ole siiamaani saanud äh, kodanike toetust sellele, usaldust sellele. sellepärast tuleb teha selliseid samme, millest saaksid aru kõik kodanikud, mida tunnetaksid kõik kodanikud. Jean-Claude Juncker andis mulle ülesande anda sõnale sotsiaalne jällegi tema täielik mõõde tagasi ja ühendada see turumajandusega ma tahan seda tööd teha, ma olen veendunud, et vabadusel või vastutusel põhinev turumajandus on võimalik, on täiesti selge, millest me siin räägime tulevane komisjoni kolleegium peab ka sotsiaalses mõõtmes tulemusi näitama. tööjõu liikumine tööhõive küsimused on minu portfellis ja ma kavatsen teha äh, just äh, volinikega Dombrovskisega, Kadaneni ja Moskovitsiga koostööd ning minu arvates on suureks ülesandeks see, et me järgmise viie aasta jooksul alati keskenduksime ka sotsiaalsetele mõjudele kõikide meetmete puhul. kallis kolleegid, nagu ütles Jean-Claude Juncker, kriis ei ole veel läbi, sellepärast et kakskümmend kuus miljonit eurooplast on tööta minu jaoks ähm, ei ole vaja valida konkurentsivõime ja sotsiaalse õigluse vahel. Need on ühe mündi kaks külge mis ühiselt moodustavad konkurentsivõimelise ja solidaarse sotsiaalse turumajanduse aluse. minu äh, roll on äh, luua parimad võimalikud tingimused selleks, et töötud saaksid leida töö ning võidelda tõrjutuse ja vaesuse vastu. see tähendab seda, et tuleb arendada tööturgu kogu Euroopa tasandil, see tööturg peab olema dünaamiline ja integreeritud kus tööotsijad omavad võimalust omandada vajalikud oskused selleks, et eh, täita ettevõtete esitatud nõudmisi, sõltumata sellest, kus nad Euroopa Liidus parajasti asuvad. Eh, vajadustele kohandatud õpe, mis on kõigile kättesaadav, pikaajaliste töötute sihipärane aktiveerimine ning töötajate liikuvus on äh, kõik äh, need meetmed, mis Euroopas on täna hädavajalikud selleks, et taastada majanduskasv ning vähendada vaesust. Need, kes mind tunnevad, teavad väga hästi, et ma ei otsi mitte kunagi liigselt lihtsustatud lahendusi keerulistele probleemidele. see ei ole usaldusväärne, see ei ole aus ja see ei ole ka tõhus mina soovin käegakatsutavaid tulemusi, ma soovin, et ettevõtted saaksid ennast äh, areneda ja kohaned, arendada ja kohaneda nende kiirete muutustega, mis toimuvad globaliseerumise tingimustes, milles me kõik osaleme. ma soovin samuti, et äh, et ettevõtjad ja töötajad saaksid anda oma panuse eh, rikkuste loomisse sellistes tingimustes, mis tagavad nende väärikuse, eh, nende põhiõiguste austamise ja võrdsed võimalused. mehed ja naised, eh, need, kes töötavad mitte oma päritoluriigis, kes on pärit teistest liikmesriikidest, puuetega inimestelt, kõigil neil peab olema juurdepääs tööturule ja neil kõigil peab olema õigus töötasule, eh, mis on kõigi jaoks võrdne, samuti on, peab olema neil juurdepääs võrdsetele toetustele eh, mis puudutab meie konkurentsivõime säilitamist ja meie sotsiaalkaitsesüsteemide püsimajäämist, eh, selleks on vajalik, et me võitleme kuritarvitamistega ja karistame neid, kes neid toime panevad. ja kõige selle saavitamiseks on mul neli prioriteeti Äh, mis minu arvates on võrdselt olulised. esiteks töökohtade loomine. Need töökohad, mille kriis hävitas, neid on miljoneid. selleks, et äh, anda töötutele uusi väljavaateid, on kõigepealt vaja luua uusi töökohti. ettevõtted, eelkõige VKE-d vajavad äh, soodsaid tingimusi selleks, et edendada ja käivitada oma tegevust, olgu siis tegemist traditsioonilise või uuendusliku tegevusega ning või öö, vallutada uusi turge. teiseks, juurdepääs tööturule. massiline tööpuudus eksisteerib samaaegselt äh, olukorraga, kus tööjõud vananeb äh, ning tööotsijad, iseäranis noored, ei oma tihtipeale vajalikku kvalifikatsiooni. Neil ei ole enam juurdepääsu stabiilsetele töökohtadele. on vaja täiendavaid jõupingutusi selleks, et noori suunata, selleks, et naised ja puuetega inimesed saaksid täieliku juurdepääsu tööturule. samuti on vaja aktiveerida pikaajalised töötud võimalike lahenduste hulgas oleks töötajate pare, parem liikuvus, Eh, see peab olema väga olulisel kohal, me peame seda edendama. kolmandaks, kvalifikatsioon. meie konkurentsivõime sõltub eelkõige meie oskustest. tänased töötajad eh, töötavad mitmetel erinevatel ametikohtadel oma eh, tööelu jooksul ning me oleme jäänud maha selles vallas, et me äh, Äh, arendame töötajate äh, oskusi kogu nende tööelu jooksul, olgu siis tegemist noorte või vanadega. neljandaks, sotsiaalne kaitse. Äh, sotsiaalne kaitse on väga oluline investeering, tagamaks meie jõu, jõukust. kahe tuhande kümnendal aastal panime paika olulise, selge eesmärgi. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks tahame vähendada kahekümne miljoni võrra nende inimeste arvu, kes kannatavad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse all. tegelikkuses on aga asi hoopis vastupidi. kriis on kaasa töönud vaesuse ja tõrjutuse suure kasvu. meie sotsiaalse kaitse süsteemid peavad olema tõhusamad, nad peavad olema paremini suunatud tulemuste saavutamine ja samas tuleb tagada nende süsteemide püsivus kallid kolleegid, selleks, et saavutada neid prioriteete, kasutan ma kõiki vahendeid, mis on komisjoni käsutuses ja eriti keskendun neljale tegevussuunale. esiteks, vajalik, on vajalik on mobiliseerida investeeringuid. minu eesmärk on edendada investeeringuid töökohtade loomisse ning aidata töötutel inimestel tööle tagasi saada Äh, selles vallas teen koostööd asepresident Jürgi Kadaisega selleks, et äh, võtta kasutusele kolmsada miljardit äh, eurot investeeringuteks, mida Jean-Claude Juncker on lubanud. ma võin teile kinnitada, et ma kasutan tõesti kõiki olemasolevaid rahalisi vahendeid selleks, et investeerida inimestesse. iseäranis kasutan Euroopa Sotsiaalfondi eh kõige suuremas puuduses olevate abistamiseks mõeldud fondi ning globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi. kõiki neid fonde äh, tuleb kasutada selleks, et luua töökohti, anda inimestele kutseoskusi ja võidelda vaesusega. teen tööd selle nimel, et äh, kiirendada noorsootööhõive algatuse käivitumist liikmesriikides, see on äärmiselt oluline selleks, et noorsootagatis muutuks kohapeal reaalsuseks. teiseks, mis puudutab majanduslik, majanduse juhtimist, siis eh, seda tuleb kiirendada. tööhõive ja sotsiaalpoliitika peavad Euroopa poolaastas olema palju nähtavamal kohal selles vallas teen äh, tihedat koostööd asepresident Valdis Dobrovskiga ja kolleeg Moskovitšiga, hoolitsemaks selle eest, et need otsused, mis langetatakse, aistavad paremini strukturaalsete reformide sotsiaalsete tagajärgedega äh, on vajalik süvendada meie liikmesriikides käimasolevaid reforme ja see tähendab, et rohkem tähelepanu tuleb pöörata ka õiglusele ja reformide jätkusuutlikkusele Äh, haavatavate riikide toetusprogrammide sotsiaalse mõju hindamine annab selle eesmärgi saavutamisse panuse. samuti tuleb taaskäivitada sotsiaalne dialoog. teen koostööd asepresident Dombrovskisega, hoolitsemaks selle eest, et tööandjad ja töövõtjad nii äh, riiklikul kui Euroopa tasandil on Euroopa poolaastas tõelised partnerid äh, olulised ja keerulised sotsiaalsed reformid vajavad läbiarutamist sotsiaalsete partneritega Äh, need peavad kaasama kõiki olulisi tegijaid ning hõlmama kogu sotsiaalset ja majanduslikku spektrumit, sealhulgas ka VKE-sid ja füüsilisest isikuiseid ettevõtjaid, kes praegu loovad Euroopas väga palju töökohti. kolmandaks, proportsionaalsed ühised reeglid on äärmiselt olulised selleks, et säilitada võrdsed tingimused ja kaitsta töötajaid ühi-, ühisel turul loomata seejuures siis liigset koormat kellelegi teen tihedat koostööd liikmesriikidega, hoolitsemaks selle eest, et olemasolevad õigusaktid võetakse korralikult üle ja rakendatakse ellu. ma arvan, et selles vallas tuleb tegevust tugevdada. Äh, kooskõlas aruka reguleerimise tegevuskavaga hindan ka olemasolevaid seadusi, vaatamaks, kas nad on tõhusad, proportsionaalsed ning kergesti kohaldatavad näiteks äh, peame vaatama selliseid valdkondi nagu töötajate kaitse uute ohtude eest ning äh, ma teen ettepaneku moderniseerida ja kus ajakohane ka lihtsustada olemasolevaid seadusi, samas aga loomulikult tuleb säilitada kõrge kaitsetase. ma samuti kaalun ja töötan välja uusi algatusi, kui see on vajalik, näiteks sellistes valdkondades, mis on seotud töötajate liikuvusega. lõpetuseks, minu ülesanne on, on äh, Äh, saa-, saavutada võimalikult palju, kasutades neid vahendeid ja partnerlusi, mis meil on ning järgmiste aastate loo-, jooksul luua koos Euroopa Parlamendi, nõukogu ja selle liikmetega koos sotsiaalsete, sotsiaalsete partnerite ja komisjoni kolleegidega selline Euroopa, mis on õiglasem ja jätkusuutlikum. järgmise viie aasta jooksul teen ma tihedat koostööd selle kojaga ning olen alati valmis arutama teiega olukorda. meil on ühine eesmärk inimesed, nende tervis, nende töö ja nende heaolu. sest et Euroopa on ju eelkõige inimeste jaoks. Te võite minu peale loota, ma olen teie liitlane, kes aitab seda eesmärki saavutada. Thank you uh,, madam. aitäh, proua Tyson. nüüd annan sõna rahvasaadikutele vastavalt kõnelejate nimekirjale. see tähendab seda, et kõigepealt saab sõna David Kaasa Rahvapartei fraktsioonist, palun. aitäh, proua esimees. proua volinikukandidaat Te mitu korda oma sissejuhatavas kõnes mainisite täiesti õigustatult seda, et uue komisjoni jaoks töökohtade loomine peab olema prioriteediks. kakskümmend kuus miljonit inimest on töötud, sealhulgas väga palju noori inimesi ja täiesti vastuvõtumatu olukorraga on tegemist tõesti, töökohtade loomine on väga tähtis ja teie portfellis on mitmeid meetmeid, mis just selle küsimusega tegelevad tuleb tööjõu liikumist toetada, leida finantsvahendeid, see kõik kõlab väga hästi. aga see, et inimesed tahaksid töötada, sellest ainuüksi ei piisa. meil on vaja ka tõesti erinevaid töövõimalusi pakkuda, nii et mida kavatseb komisjon teha selleks, et töökohtade loomise võimalusi suurendada? Thank you for this question, I think it's uh aitäh selle küsimuse eest, ma arvan, et tegemist on äh, tähtsa küsimusega. vabandust, unustasin, et tahtsin rääkida hollandi keelt, ütleb kõneleja ja jätkab hollandi keeles. ma arvan, et te tõesti tõstatasite siin väga tähtsa ja huvitava küsimuse, sellepärast et töökohtade loomine on eriti tähtis just nende inimeste jaoks, kes tööd otsivad Nad peavad tõesti saama juhiseid, kuidas seda teha, meil peavad olema hästi toimivad äh, töövahendusorganisatsioonid ja me peame hoolitsema tõesti selle eest, et äh, me mõtleme nii töökohtade pakkumise kui ka nõudluse peale Jean-Claude Junckeri komisjoni programmis öeldakse seda ju ka, et meil peab olema korralik tegevuskava töökohtade ja tööhõive ning majanduse kasvu jaoks sest majanduskasv mängib siin ka väga tähtsat rolli. me peame komisjonis tegema kõik endast oleneva selleks, et meil oleks rohkem majanduskasvu ja investeeringuid majanduskasvust ainuüksi ei piisa, majanduskasv peab endaga kaasa tooma ka töökohti, kuid majanduskasv on eriti tähtis. Jean-Claude Juncker on lubanud välja töötada investeerimisprogrammi kolmsada miljardit Äh, sellest me oleme juba rääkinud, tõesti väga palju erinevaid algatusi on välja kuulutatud, mida me kõike kavatseme siis ellu viia. see puudutab innovatsiooni, teadus- ja uuringutöid äh, ja me ei tohi liiga palju reguleerida, me peaksime tõesti ettevõtete teelt kõik juriidilised tõkked kõrvaldama nii palju kui võimalik. me peame tõesti leidma erinevaid stiimuleid investeerimiseks, me peame hoolitsema ka selle eest, et Äh, inimesed sooviksid äh, investeerida, ehk olukord peab olema stabi-, stabiilne ja kapitaliturg ei äh, peaks sõltuma mitte ainult pankadest, vaid me peaksime hoolitsema selle eest, et turg ise saab reguleerida. jällegi, väga tähtsat rolli mängivad nii pakkumine kui nõudlus ja see on seotud ka sotsiaalse turumajandusega. ehk siis, et me peame ühendama omavahel sotsiaalse turumajanduse ja sotsiaalse külje To... järgmisena saab sõna Juta Steinrück, kes esindab sotsiaaldemokraate, palun. tere hommikust, proua Tyson! ma tervitan teid siin Euroopa sotsiaaldemokraatide nimel inimesed Euroopas ja ka meie ootame täiesti õigustatult, et see kõige odavama pakkuja leidmine Euroopas lõpeb, et ei otsitaks ainult odavat tööjõudu lähetatud töötajate ärakasutamine on kahjuks väga levinud. komisjoni president Juncker lubas, et ta kavatseb Äh, analüüsida praegu kehtiva töötajate lähetamise direktiivi nõrku kohti. mis on teie arvates spetsiifilised probleemid lähetatud töötajatega ja mida te kavatsete teha selleks, et töövõtjaid, aga ka töö andjaid äh, kaitsta kriminaalse tegevuse ja kõige madalama pakkumise ja võistluse eest. jah, tänan, mevrouw. suur tänu. töötajate lähetamine on tõesti Äh, plahvatusohtlik küsimus. me oleme sellega siin Euroopa Parlamendis üheskoos tegelenud. väga tähtis on, et reeglitest peetakse kinni. ma arvan, et see on kõige tähtsam. me nägime, et reeglitest ei peeta alati kinni. me oleme olukorda analüüsinud, me äh, vaatasime töötajate lähetamise direktiivi üle ja mõtlesime, mida oleks võimalik teha. Euroopa Parlamendi enamus võttis vastu ettepanekud ja nüüd tuleb tõesti mõelda selle peale, kuidas see direktiiv paremini toimima panna. kõige tähtsam on tõesti nüüd see, et direktiivi hakatakse nüüd liikmesriikides ka rakendama, et need uued meetmed, mis on meie kasutada, Äh, kuritarvitamise vastu, et neid tõesti ka kasutama hakatakse. väga tähtis on, et liikmesriigides järelevalveasutused teeksid koostööd selleks, et tõesti ka rohujuure tasandil kõiki neid reegleid rakendataks, mis me oleme välja töötanud. ja siis saamegi näha, kuidas see direktiiv tõesti praktiliselt toimib. kahe aasta pärast teeme analüüsi, saame vaadata, kas probleemid on lahendatud või mitte ja kui see hinnang on läbi viidud, siis teame ka, kuidas selle küsimusega edasi minna. praegusel hetkel aga ei tohiks me lasta ennast äh, hirmutada selle direktiiviga, me teame, et arutatakse siin neid põhilisi kontseptsioone nagu näiteks äh, mi-, miinimumpalk, me teame, et sellega on probleeme, me peame tõesti olukorda hindama ja siis saame me teha ka võib-olla teha muudatusi põhidirektiivi. aga nagu öeldud, kõigepealt tuleb tõesti äh, rakendav määrus üle vaadata ja me ei tohi silmi kinni pigistada nende probleemide ees. meil on terve rida raskeid küsimusi, mis on veel lahendamata põhimääruses ja sellega tuleb tegeleda. Jean-Claude Juncker on ka öelnud, et tõesti see direktiiv tuleb põhjalikult üle vaadata Andrea McIntyre ECR fraktsioonist. aitäh, proua Tyson, istun siin. ECR fraktsiooni nimel on mul väga hea meel teid siin täna hommikul tervitada eelmise parlamendi koosseisu lõpus me võtsime vastu raporti, mille pealkirjaks oli see, kuidas Euroopa Liit saab äh, äh, panustada sellesse, et ettevõtetel ja idufirmadel oleks äh, hea keskkond siin äh, töökohtade loomiseks selle raporti võttis vastu Tööhõivekomisjon ja seal toodi välja see, et viimasel ajal ettevõtted toovad teenuste pakkumise ja tootmise tagasi Euroopasse ja rääkisime seal ka sellest, kuidas aitab meil töökohti luua Euroopas, nii et tõesti praegusel hetkel on meil täiesti erakordne võimalus seda protsessi kiirendada ja tuua töökohti liikmesriikidesse tagasi me rääkisime ka sellest võimalusest, et me võiksime tõesti luua sellise ühtse koha, kuhu saaksid ettevõtted pöörduda oma küsimustega töökohtade loomise kohta, nii et ma tahaksin teada, äh, kuida-, milline on teie seisukoht selles osas, et kuidas me saaksime aidata töökohti Euroopasse tagasi tuua? aitäh, proua McIntyre! me peame hoolitsema üha rohkem selle eest, et ettevõtluskeskkond Euroopa Liidus oleks parem. eriti, kui me soovime, et töökohad oleksid olemas. tõesti, kui me soovime tööhõivet parandada, tuleb meil neid töökohti luua ja töökohti ei saa luua mitte ainult avalikus sektoris, vaid ka erasektoris. seega on väga tähtis, et investeerimiskeskkond oleks hea. ettevõtetel peab olema piisavalt stiimuleid selleks, et investeerida ja edasi areneda. ettevõtetele tuleb anda võimalus kasvada me peame tõesti kasutama ka kõiki meetmeid, mis meil on äh, kasutada tegemist on mitmemõõtelise probleemiga ja meil tuleb tegeleda kõikide takistustega, mis selle probleemi taga on meil tuleb tõesti kõrvaldada kõik tõkked, mis ei lase ettevõtetel kasvada või mis ei lase idufirmasid luua tõesti ka halduskoormust tuleb lihtsustada. komisjon on siin alustanud algatusega, mis minu arvates on väga tähtis, et meil tuleb tõesti vanu meetmeid kontrollida ja üle vaadata, enne kui me hakkame uusi välja töötama. see on tähtis ja seda tuleb teha põhjalikult. peale selle tuleb meil veel hinnata ka äh, seda, milline on meie otsuste mõju. see on väga tähtis, me peame siin olema avatud ja enesekindlad ning äh, tagama töökohtade kaitse. meil tuleb tõesti olemasolev seadusloome üle vaadata, aga me ei tohiks siiski silmist kaotada ka lõppeesmärgi. töökohtade kaitse on tähtis ja me peame mõtlema selle peale, milliseid reegleid kasutada selleks, et ettevõtted saavad toimida tõhusalt ja niimoodi, et töökaitsestandarditest peetakse kinni. kahjuks on minu aeg otsas, sellepärast ma rohkem sel, praegu sellele vastata ei saa, aga tõesti, meil on väga palju võimalik veel ära teha selleks, et töökeskkonda parandada. aitäh, järgmisena Mariann Haakin ALDE fraktsioonist. Uh, suur tänu, volikogu kandidaat Tyson, mul on väga hea meel teid tervitada parlamendis ALDE fraktsiooni nimel. Te ütlesite oma kirjalikus vastuses parlamendile, et me oleme äh, me ei ole seni suutnud täita paljusid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke ja tõepoolest meie eesmärgid, mis puudutasid sotsiaalset äh, tõrjutust ja tööhõivet, ei ole täitunud on ka täiesti tõsi eh, see, mida te ütlesite juba täna, et me peame võtma arvesse kõigi meie otsuste sotsiaalset mõju. võttes arvesse Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke ja nende seost Euroopa poolaastaga, siis eh, milliseid kohandusi, milliseid muutusi on vaja sisse viia Euroopa poolaastasse, et me suudaksime saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid? näiteks eh, sotsiaalnäitajate kasutamine, nende rakendamine seejuures ka Euroopa Parlamendi kaasamine kogu protsessi või millised muud ähm, ettepanekud teil oleksid, aitäh! suur tänu! jah, see on kõik muidugi omavahel seotud. me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa poolaasta muutuks sotsiaalsemaks ja see on ju kirjas ka härra Junckeri poliitilistes suunistes mida me selle jaoks teha saame? kaks tuhat kakskümmend äh, eesmärgid ja Euroopa poolaasta sotsiaalseks muutmine. ma arvan, et siin on erinevaid võimalusi ja meie ees seisavad hetkel ka erinevad äh, ülesanded. sotsiaalsed näitajad, jah, need on olemas, kuid neid on koheldud veidi võõrasemalikult on öeldud, et need on sellised abinäitajad, me peame neid küll jälgima, aga kuigi palju muud nendega tehtud ei ole. ma arvan, et me peame nendega tegelema. ja ka volinike seas oleme sellest rääkinud, et sotsiaalnäitajatel oleks suurem roll. me peame mõtlema selle üle, kas me saaksime nad pan-, tõsta samale tasemele nagu makromajanduslike tasakaalu või tasakaalutuse näitajad. meil on vaja väga põhjalikult analüüsida neid näitajaid, et me oleksime ka rohkem teadlikud sellest, mis toimub liikmesriikides. see kuulub ka riigipõhiste soovituste valda. sellel poolaastal peame me ka rohkem kaasama sotsiaalpartnereid sellel suunal küll tegutsetakse, kuid tegemist on küsimustega, mis langevad liikmesriikide pädevusse. me peame lähenema veidi teistmoodi ja liikmesriigid peavad olema ka teadlikud sellest, millega Euroopa Liit tegeleb. see on väga oluline, ka parlamenti tuleb kaasata et ta saaks arvamust avaldada näiteks iga-aastase majanduskasvu analüüsi kohta, ehm, ka näiteks makromajanduslik dialoog, ehm, riigipõhised soovitused, need on kõik küsimused, mille suhtes saaks nõu pidada ka parlamendiga ja me peame üksteist ära kuulama, et eh, tagada see, et neid instrumente ka tõesti kasutataks hästi. aitäh, annan eh, sõna ehm, proua Karile suur tänu selle väga huvitava sissejuhatuse eest, proua volinikukandidaat. ma tahaksin viidata ühele erilisele väljakutsele tööturul. me näeme, et töötajaid on üha rohkem sunnitud töötama näiliselt vabakutselistena. see äh, tähendab, et äh, tööandjatel on võimalus siin väga palju tööjõukulusid kokku hoida. üks äh, hea näide on lennundusvaldkond. meil oli hiljuti üks kuulamine, kuhu olime kutsunud piloodid ja kuulsime seal, et stressitase on oluliselt tõusnud nende töös ja see ohustab ka ohutust. milliseid meetmeid võime teilt oodata, et et lennundussektoris oleksid äh, tagatud head töötingimused, aitäh! suur tänu! jah, näiliselt ähm, vabakutselise äh, töö probleem on väga suur, see on seotud seaduste kuritarvitamisega ja me ei saa seda lubada. me peame seda muidugi jälgima, liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et eeskirjadest kinni peetaks. kindlasti on inimestel keeruline vabakutselisena tööturul edukas olla aga olukord ei ole ju selline, et saaks ise otsustada, kas tegemist on töösuhtega või näilise vabakutselisusega, vaid selleks on konkreetsed reeglid ja me peame jälgima seda, et neist kinni peetaks. probleem on piiriülene. kui inimesed on näiliselt vabakutselised, siis see tähendab, et äh, neile ei kohaldu seadusandlus, mille suhtes oleme kokku leppinud, äh, näiteks äh, emaduspuhkus, raseduspuhkus, see tähendab, et meie seadustest ei peeta kinni, tegemist on pettusega ja pettuse vastu me peame võitlema. me oleme Euroopa tasemel ka loonud platvormi, et võidelda ebaseadusliku või mustalt töötamisega me peame siin tegema suuremaid jõupingutusi, koguma andmeid liikmesriikides, et meil oleks parem ülevaade sellest, millised instrumendid on olemas, kuidas kõige paremini edasi minna, kuidas võidelda selle näilise vabakutselisuse vastu ja milliseid algatusi saaksime võtta, et sellega tegeleda. on täiesti selge, et sellega tuleb võidelda ja ma arvan, et me oleme selles suhtes kõik ühel meelel. suur tänu, Jean Lambert Roheliste fraktsioonist suur tänu, esi-, proua esimees. tere tulemast, proua Tyson, ka meie fraktsiooni poolt ka mina tahaksin käsitleda töökohtade loomise teemat ja seda, mida te ütlesite jätkusuutliku Euroopa saavutamise kohta. roheliste perspektiivist see ehm, missioonidokument, ei anna vastust, kuidas luua miljoneid jätkusuutlikke kohalikke äh, töökohti äh, rohelise majanduse arendamise kaudu ja ökoloogilise äh, pöörde kaudu. nii et sooviksin kuulda, kuidas teie soovite luua, kavatsete luua rohelisi töökohti eelkõige majanduskasvu ja töökohtade paketi kaudu, kas te saaksite tuua välja näiteks kolm konkreetset sammu, mis on prioriteetsed selles valdkonnas, aitäh! ja, dankjewel mevrouw um,. Aandacht voor uh, groene jobs, als ik ze zo mag noemen. suur tänu! rohelised töökohad on väga olulised me oleme läbi teinud kriisi, mille käigus kadus palju töökohti, me ei tohi nüüd olla naiivsed ja loota, et need töökohad lihtsalt taastuvad iseenesest. me elame üleminekuühiskonnas, kus esineb mitmeid probleeme, me peame väga ettevaatlikult ümber käia energ-, ümber käima energiaallikatega, me peame mõtlema kestlikkusele, see peab olema meie lähtealuseks ja me peame investeerima tulevikutehnoloogiasse see peab kajastuma ka tööhõivepoliitikas ja me peame jälgima, et see üleminek oleks võimalik ka tööturul. et inimesed, kes on tööturul või kes on töökoha kaotanud, noored inimesed, kes on alles astumas tööturule, et neil oleks vajalikud oskused ja teadmised et saada hakkama neis uutes sektorites, uutes ettevõtetes. sellega peame me tegelema, sellesse me peame panustama, et nad juba oma hariduse omandamise ajal õpiksid õigeid vajalikke oskusi väikesed keskmise suurusega ettevõtted, ringmajandus, rohelised töökohad, need ei ole marginaalsed küsimused, vaid need on minu meelest keskse tähtsusega küsimused, millesse me peame investeerima. me peame toetama innovatiivseid projekte, me peame seda edendama, julgustama ja kasutama kõiki instrumente, mis meil selleks on. aitäh, sõna on Laura Ageal EFTD fraktsiooni nimel. Grazie, presidenti, grazie, kolleeg. suur tänu, proua esimees suur tänu, proua Tyson. Te teate, et mõnedes liikmesriikides on loodud kodanike võrgustikud, millega tagatakse, et töötud, töötutele aidatakse leida töökoht ja aidatakse neil säilitada ka inimväärne elu, kuni nad töö leiavad Eh, taha, see kõik on väga oluline, et äh, kriisi ja kasinuspoliitika mõjusid äh, pehmendada üle kogu Euroopa. kas ei võiks äh, nõuda liikmesriikidelt, et nad tagaksid sellised ohutusvõrgustikud kodanikele, eriti võttes arvesse, et see võib olla väga oluline neil rasketel aegadel mis praegu valitsevad. ma meenutaksin, et me peame ka taastama kodanike usalduse. aitäh! suur tänu! miinimumpalk inimestele töötajatele. minu isiklik seisukoht on siin, et kahekümne esimesel sajandil peab see olema inimestele kättesaadav ja ühiskond peab ka võtma vastutuse. ka inimesed ise peavad võtma vastutuse, kuid need, kes mingil põhjusel asuvad väljaspool tööturgu, neid tuleb samuti kaitsta ja siinkohal on Äh, miinimum äh, või minimaalne sissetulek väga oluline. mina, kui mina saaksin mõjutada seda, milliseid otsuseid teevad liikmesriigid, siis võiks kõikjal kehtida miinimumpalk. kuid meil ei ole selleks pädevust, meil on äh, teatud reeglid, meil on aluslepingud, millest peame kinni pidama ja ma arvan, et Euroopa tasandil võime me pakkuda stiimuleid, aga me ei saa seda kellelegi peale sundida niisiis stiimulid, nendega me ka tegeleme, me anname välja riigipõhiseid soovitusi ja me saame kasutada ka instrumente, et võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu, muidugi sellest ei äh, piisa. ei piisa minimaalsest sissetulekust või miinimumpalgast, vaid on oluline, et inimesed oleksid aktiivsed, neisse investeeritaks, et neile pakutakse võimalusi vaesusest välja tulla, olla aktiivsed, et nad saaksid väljaõpet, et äh, neid suunataks tööturule. ja igas riigis tuleb muidugi hoolitseda ka selle eest, et ähm, miinimumpalgast ei saaks äh, selline lõks, mis inimesi piirab, me peame ühest küljest andma inimestele minimaalse sissetuleku, teisest küljest peame äh, neile ka andma tõuke, et nad ei läheksid taga, teed tagasi tööturule. me saame siin võtta erinevaid algatusi Euroopa tasandil, näiteks pakkuda abi liikmesriikidele panna kokku näidise eelarve, aga me ei saa mitte kellelegi peale suruda äh, miinimumpalka. palun fraktsioonilise kuuluvuseta äh, liige Lambros Fontulis, palun pidage kinni ka kõne eest suur tänu, volinikukandidaat, ma soovin praegu, ma soovin käsitleda kahte olulist teemat ja loodan, et saan teilt äh, ka vastuseid. milliseid äh, seadusandlikke ja mitteseaduslikke algatusi kavatsete võtta, et kaasata tööturule ähm, erivajadustega inimesi, need puuetega inimesed on kõige suuremad majanduskriisi ohvrid. Kreekas äh, ei ole paljudel puuetega inimestel juurdepääsu ravimitele, neil ei ole ka juurdepääsu haiglaravile, äh, inimesed, kellel on erinevaid psüühilisi probleeme, nad ei saa äh, osaleda elukestvas õppes, neil on vaja väljaõpet, neil on vaja ka tervisekindlustust. teiseks, te äh, räägite Euroopa ühtsest tööturust ja liikuvusest Euroopa turul, kas te olete teadlikud, et see võib viia suureks, suure Euroopa sisese liikumiseni vaesematest riikidest rikkamatesse parimad ähm, helgemad pead liiguvad teistesse liikmesriikidesse ja toimub ajude väljaränne. Äh, kuidas on võimalik saavutada majanduskasvu olukorras, kus ähm, inimesed ränduvad välja parema tööturuga riikidesse? suur tänu, siin on mitu erinevat äh, küsimust, püüan selle lühikese aja jooksul äh, neile vastata. mida saame teha puuetega inimeste heaks? kõigepealt äh, arvan, et me peame võtma teistsuguse perspektiivi. puuetega inimesed on samuti oma annetega ja oma oskuste ja võimetega inimesed ei ole ju nii, et kui inimene on ühes valdkonnas piiratud, siis on ta kõigiti piiratud. ja sellepärast peame tagama, et puuetega inimesi ei diskrimineeritaks tööturul. meil on erinevaid instrumente, et võimaldada puuetega inimestele juurdepääs tööturule, neist seadustest tuleb kinni pidada ja ma kindlasti soovin ka oma panuse sellesse anda, et seda tehtaks. on olemas ka ÜRO puuetega inimeste konventsioon, mille oleme allkirjastanud, sellega antakse puuetega inimestele äh, Äh, põhiõigused, me peame neid, seda konventsiooni järgima ja seda täitma, et äh, me oleksime tõeliseks eeskujuks maailmas. lühemas perspektiivis, äh, milliseid seadusandlikke algatusi saaks võtta, me oleme tegelenud puuetega inimeste juurdepääsu küsimusega tööturule, ma tean, et sellega tegeletakse, püütakse välja töötada direktiiv, et me saaksime luua tõelise siseturu äh, nii toodet, kus liiguvad vabalt nii tooted kui teenused ja mis pakub ka puuetega inimestele paremaid võimalusi ja juurdepääsu ka soodsamatele teenustele ja toodetele. mida me teeme liikuvuse vallas? rändevood, jah, see on kindlasti oluline, aga ma tuleksin siin ühe teise küsimuse juurde, nimelt ähm, Mm, töö liikuvust tuleb toetada, see on positiivne nii inimestele kui ka majandusele üldiselt. muidugi on siin ka pro problemaatilisi kohti, aga üldiselt ma arvan, et tegemist on positiivse asjaga ja me peaksime liikuvust Euroopas edendama. Toomas Mann Rahvaparteist, palun. jah, kallis Marianne, sa Äh, olid kaksteist aastat Euroopa Parlamendi saadik. vabandust, sa olid üle kahekümne aasta mm, parlamendi saadik ja äh, sa tead, milline olukord äh, Äh, on Euroopas, meil on üle viie miljoni, üle viie miljoni töötu noore. Äh, me oleme võtnud samme näiteks noortegarantii, et äh, aidata kriisist üle saada neil noortel inimestel, ka Jean-Claude Juncker on seda mitmeid kordi rõhutanud. mida me saame oodata volinik Tyssonilt, et selle noorte tööhõive algatuse kogu potentsiaal ära kasutataks? eelkõige, mida saavad siin teha liikmesriigid, kuidas me saame panna liikmesriike seda, neid rahalisi vahendeid ka ära kasutama, kas selle jaotus on õiglane, kas äh, seda kasutatakse tõhusalt ja kas üldse liikmesriikidel on valmidus ja soov midagi muuta, see huvitaks mind. suur tänu, kolleeg Mann. kui me räägime noorte tööpuudusest siis mõtleme me muidugi eelkõige neile viiele koma seitsmele miljonile noorele, kellel ei ole tööd või neile seitsmele miljonile inimesele, kes, kellel ei ole haridust. ja me muidugi vaatame siin ka noorte tööhõive algatuse poole, selle raames on äh, olemas vahendid ja tekib küsimus, miks neid ei ole ära kasutatud. me peame või liikmesriigid peavad ka ise olema aktiivsed, kasutama neid vahendeid, et noored pääseksid ligi tööturule ja liikmesriigid peavad jälgima, et nende kolme-nelja kuu jooksul pärast, pärast oma harjutuste lõpetamist oleks neil noortel ka võimalus osaleda väljaõppeprogrammides. meetmed mm, mida liikmesriigid mida liikmesriikidel on võimalik kasutada, seda nad peaks ikka tegema, et hõlbustada noorte üleminekut haridusasutustes tööturule. me oleme ka teinud äh, suuri samme jõupingutusi, et äh, anda liikmesriikidele paremaid võimalusi operatiivseid programme läbi viia, mõned liikmesriigid on seda teinud, teised mi-, mitte. liikmesriigid peavad siin ka omalt poolt meid toetama, komisjon on läbi viinud seminare parimate tavade vahetamiseks ja selgitamiseks, kuidas noorte tööhõive algatus toimib, kuidas neid programme läbi viia ja kuidas on ka äh, menetlused äh, kiiresti läbi viia. Thanks. Following up on lähetatud töötajate kohta on minu küsimus. härra Juncker ütles väga selgelt, et see lähetatud töötajate direktiiv tuleb läbi vaadata ja seda teha nüüd ja mitte kunagi tulevikus, kui me jõustamisdirektiivi läbivaatamise lõpetame. Teie aga oma nii kirjalikes vastustes kui ka täna olete sellest rääkinud üsna uduselt. Te rääkisite väga põhjalikult sellest jõustamisdirektiivist, aga see Eh, ei arvesta Lavalli ja teiste juhtumitega, mis pidevalt on õõnestanud originaalse direktiivi õiguslikku alust. ja just see vajab läbivaatamist, kui me tahame üleüldse midagi muuta. Eh, nii et, et ma tahaksin küsida, et kas te juba rikute Junckeri eh, lubadust see direktiiv läbi vaadata, kas te olete temaga selles osas eriarvamustel ja kui te ei ole eriarvamusel, siis mida te konkreetselt kavatsete teha Äh, kas te kavatsete selle direktiivi põhjalikult muuta, sest lihtsalt läbivaatamisest ju ei piisa? aitäh! aitäh selle küsimuse eest, te andsite mulle võimaluse oma seisukohti selgitada äh, me oleme vastu võtnud tõesti selle jõustamise direktiivi, seda tuleb veel kohaldada ja tuleb hoolitseda selle eest, et seda korralikult kohaldatakse ja siis äh, me näeme, kas olukord on muutunud paremaks, nagu me lootsime. Äh, kas töötajate lähetamisel jähtutakse nendest reeglitest, mille osas me kõik oleme kokku leppinud ning teiseks, meil on äh, plaan seda direktiivi tõesti hinnata ja vaadata, kas järgnevaid samme on vaja mis puudutab seda põhidirektiivi, jah, siis meil on plaanis see läbi vaadata, aga me peame Äh, iga õigusakti puhul äh, vaatama, kas reeglid üleüldse vajavad kohaldamist. Neid tuleb korralikult kohaldada, sest kui reeglid toimivad, siis ei ole ju midagi vaja, me peame alati alustama analüüsist, tuginedes faktidele, tuginedes äh, hindamiste tulemustele ja alles siis saame korralikult asja arutada kõigi sidusrühmadega ja seejärel otsustada, kas meil on vaja seda konkreetset direktiivi muuta Äh, see on selline lähenemine, mida kavatsen ka selle direktiivi puhul kasutada, ma tean, et tegemist on väga tundliku teemaga. Äh, äh, meil on siin selle direktiiviga tõesti mitmeid probleeme ning tõepoolest võib-olla on asju, mis vajavad muutmist, aga põhimõtete osas mul ei ole mitte mingisuguseid kahtlusi, inimestel peab olema teenuste osutamise vabadus jutt käib äh, praegu ju töötajatest, kes lähetatakse teistesse liikmesriikidesse, seda lähetamise põhimõtet tahan ma toetada ning Jean-Claude Juncker ei sea ka seda põhimõtet mitte mingil määral küsimärgi alla. Äh, äh, läbivaatamise käigus me peame lihtsalt kindlaks tegema, millised on probleemid, tuleb lahendada need probleemid, mis me leiame, aga kõigepealt peame me vaatama, kas seda direktiivi ikka korralikult üleüldse kohaldatakse ja siis saame midagi muuta. ja härra Kirik nüüd ECR fraktsiooni nimel. aitäh. aitäh mida võib Euroopa Liit teha selleks, et tagada jätkusuutlikku arengut, kas teie soovite hoolitseda selle eest, et riiklikke Euroopa Liidu poliitikaid paremini koordineeritakse? kui te räägite diskrimineerimisest ja peredega lastega perede diskrimineerimisest äh, Euroopa Liidu siseturul ja kui te soovite toetada Euroopa perestrateegia väljatöötamist, mis peaks olema ka Euroopa Komisjoni ja härra Junckeri huvides, siis kuidas te kavatsete seda teha? Te rääkisite sotsiaalsemast Euroopast ja sellest, et meil tuleb uus ettevõtluskultuur, töökultuur välja töötada. kas te siis kavatsete välja töötada ka läbipõlemissündroomi vastaseid meetmeid? kuidas on lugu äh, töökaitse direktiiviga ja kas te kavatsete võidelda selle eest, et pühapäev oleks siiski puhkepäev, aitäh! Eh, eh, jah, te esitasite mulle terve rea küsimusi ja ma üritan enamusele neist vastata. mida me perekonnapoliitika vallas ette võtame, see on suuremalt jaolt liikmesriikide pädevuses. aga meil peab olema selline poliitika, mis võimaldaks inimestel ikkagi ka pereelu elada, peame seda toetama. me kõik räägime sellest, et me peame võitlema vaesuse ja tõrjutusega. me räägime ka sellest, et inimesed peavad olema hästi kvalifitseeritud Äh, ja tavaliselt, kui inimestel on elus hea lähtepositsioon, siis nad alustavad ka pere loomist, nii et, et me peame to äh, toetama peresid, me peame hoolitsema selle eest, et meil on olemas korralikud lasteaiad ja nõnda edasi. Äh, me peame pöörama rohkem tähelepanu töö ja pereelu tasakaalule. inimesed, kes töötavad, peavad suutma, saama siiski ka aega oma pere jaoks Eh, me peame hoolitsema, et eh, selline tasakaal on olemas ja selle tasakaalu saame saavutada tänu korralikele tööseadustele. mida me saame teha vanemaealiste inimeste heaks, me peame hoolitsema selle eest, et nemad on samuti ühiskonnaellu kaasatud, sest me vajame neid. me peame hoolitsema selle eest, et inimestel on kogu elu jooksul juurdepääs elukestvale õppele, me peame hoolitsema selle eest, et inimesed on aktiivsed me peame hoolitsema selle eest, et inimesed äh, jätkuvalt äh, õpivad. Äh, et nad, neil oleks selline võimalus olemas senikaua, kui nad tahavad. inimesed peavad olema tööturul konkurentsivõimelised. aga kui me keskendume vanemaealistele inimestele, siis me peame hoolitsema ka selle eest, et kui nad pensionile jäävad, on neil võimalik saada korralikku vanaduspensioni me peame ellu rakendama kõik see, mis on riigipõhistes suunistes, kus öeldakse, et pensionid peavad olema äh, jätkusuutlikud ja nüüd proua Becerra ähm, ALDE fraktsiooni nimel. tere hommikust, proua Tyson, ma istun siin. Äh, komisjoni äh, hiljuti muutis emaduse direktiivi tagasivõtmise seisukohta Äh, praegu on see direktiiv nõukogus endiselt äh, blokeeritud. erinevad eesistujamaad on äh, üritanud selle direktiivi vastuvõtmisega viivitada meie peame hoolitsema selle eest, et töötajatel on piisav kaitse, et nad saaksid oma tööd korralikult teha. eriti kui tegemist on rasedate töötajatega kuidas me saame tagada hea töö ja pereelu tasakaalu. meil on äh, vaja näiteks äh, vanemapuhkust, äh, ema ja isa puhkust. see on viiesaja miljoni Euroopa Liidu kodanike huvides. ei ole jutt ju mingi konkreetse valitsuse või konkreetse riigi huvidest, jutt käib kõigi eurooplaste huvidest. kahe tuhande kümnendal aastal te ütlesite, et teie toetate seda ja kõneleja katkestatakse. me oleme oma ajakavast juba kümme minutit maha jäänud, see tähendab, et viis inimest oleme me juba maha jäänud. niisiis, proua Tyson, ma arvan, et te saite küsimuse ivast aru. jah, ma arvan küll, ütleb proua Tyson. lugupeetud kolleeg emaduspuhkus äh, on mõeldud äh, naistele, kes on just sünnitanud, selles osas me oleme kõik äh, nõus ja me oleme ka miinimumstandardites kokku leppinud. komisjon on teinud ettepaneku seda ette, direktiivi muuta Äh, me arutasime seda asja, seda asja arutati ka nõukogus, minu arvates isiklikult on äärmiselt oluline, et emad jäävad puhkusele, me elame ju ometigi kahekümne esimesel sajandil, me räägime emade ja laste tervisest, see on äärmiselt oluline me peame hoolitsema selle eest, et la, äh, lapse eest ema saaks korralikult hoolitseda, aga me peame mõtlema ka isadele ja, ja hoolitsema selle eest, et ka isad võtavad äh, osa lapse eest hoolitsemisest. Äh, see parandab kogu pere atmosfääri kui kogu lapse eest hoolitsemise koorem langeb ainult ühele vanemale, siis me piirame ju sel moel teise vanema võimalusi ühiskonnaelus osaleda Euroopa peab tegema kõike, äh, mis meie võimuses, et seda ei juhtuks. me peame seda probleemi uuesti arusta, arutama kõigi nende äh, osapooltega, keda see probleem puudutab Äh, mõned soovisid kakskümmend kaks nädalat selle puhkuse pikuks, nõukoguse arvates on see, nõukogu arvates on see liiga pikk, et võib-olla me peaksime seda puhkuse pikkust vähendama. ma olen täiesti kindel, et meil on võimalik leida äh, mõistlik lahendus, me peame kõigi osapooltega kokku tulema, arutama seda asja ja vaatama, äh, kas me saame selles vallas jõupingutusi jätkata ja hoolitseda tõesti selle eest, et Äh, vanemapuhkus Euroopa Liidu õigusaktides läbi läheb ja nüüd äh, järgmisena härrale ja Rikk. Äh, lugupeetud volinikukandidaat, te rääkisite oma prioriteetidest, töökohtade loomisest, sotsiaalse dialoogi arendamisest. kas te olete valmis alustamaks ka ühte tööd meie tööhõivekomisjoni ja Euroopa ametiühingutega, kes on välja pakkunud plaani investeerida jätkusuutlikkusse majanduskasvu ja kvaliteetsesse tööjuhtidesse, kasutada selleks kaks protsenti Euroopa Liidu SKT-st ning töötada välja ka uusi investeerimisprojekte uute teenuste jaoks, mis on hädavajalikud selleks, et luua äh, kümme miljonit töökohta. kas te olete valmis selle projektiga liituma? lugupeetud kolleeg ma pean ütlema, et eh, ma pean seda plaani kõigepealt uurima, aga ma võin teile kinnitada, et eh, ma olen valmis eh, looma häid suhteid sotsiaalpartnerid. ma tean, et sotsiaalpartnerid ei ole praeguse olukorraga eriti rahul sotsiaalne dialoog ei kulge kuigi hästi, see ei anna selliseid tulemusi, nagu me oleme äh, oodanud. me seisame silmitsi väga suure kriisiga ja seetõttu on sotsiaalsetel partneritel raske kompromissidele minna jah, ma olen täiesti kindel, et me peame kogu sellele valdkonnale uuesti keskenduma ja teen seda koos kolleeg Dombrovskisega, kes vastutab sotsiaalse dialoogi eest. jah, me peame sellele teemale tähelepanu pöörama me peame kõnelema tööandjatega, me peame kõnelema ametiühingutega. oluline on teha koostööd sotsiaalpartneritega, neid ära kuulata ja, ja kui see on teie plaani mõte, siis kindlasti olen teie liitlane. ma arvan, et äh, sotsiaalpartnerid on äh, ühiskonna jaoks tõeline väärtus, äh, need ei ole, nad ei ole midagi sellist, mida me lihtsalt peame taluma Äh, nemad on inimesed, kes äh, tõesti hoolitsevad inimeste eest ja nad teavad, milline konkreetne olukord tööturul on ning kui me võtame vastu õigusakte, siis me peame kuulama äh, seda, mis tegelikus elus juhtub ja Äh, kui me neid kuulda võtame, siis ka inimesed lepivad õigusaktidega paremini, nii et, et ma arvan, et me tõesti peame sotsiaalpartnereid kuulama, neid kaasama, mina igatahes olen valmis seda tegema. Jean Lamberts Roheliste nimel, palun. aitäh. proua Tyson, te ütlesite oma sissejuhatavas sõnavõtus, et äh, parlament on äh, asunud väga kindlale seisakohale, et majanduslik ja sotsiaalne juhtimine peab käima käsikäes hetkel äh, äh, on seda öelnud ka president Juncker, aga meile valmistab siiski muret, et uus komisjoni koosseis tahaks siiski majanduslikku juhtimist sotsiaalsest kõrgemale asendada kas uues komisjoni koosole-, koosseisus on teil võimalik läbi vaadata ettepanekuid, mis tulevad teistelt volinikelt ning millega kaasneb oht vaesuse ja ebavõrdsuse suurendamiseks ja seega need ettepanekud, mis on vastuolus Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia vaesuse vähendamise eesmärkidega. ja kui te leiate, et see niimoodi on, kuidas te saate neid ettepanekuid peatada või muuta? kas teil on näiteks vetoõigus? Äh, aitäh selle küsimuse eest. Äh, kui rääkida majandusest ja kui rääkida sotsiaalsest poolest, siis ma arvan, et härra Junckeri missioonikiri teeb asja väga selgeks. minu ülesanne on hoolitseda selle eest, et sotsiaalne sfäär äh, vääriks rohkem tähelepanu ja Äh, mul ei ole vetoõigust, mitte kellelgi komisjonis ei ole vetoõigust. Äh, meie ülesanne on töötada meeskonnana. Äh, me taha, seda soovib härra Juncker ja seda soovivad kõik volinikud. me kavatseme teha koostööd, kavatseme langetada häid otsuseid selleks, et meil oleks tasakaal ning Äh, pöörataks ka rohkem tähelepanu sotsiaalsele sfäärile, äh, kuidas seda teha, me peame välja töötama näitajad, me peame hoolitsema selle eest ja see on ka muideks minu missioonikirjas äh, kirjas, selle eest, et me analüüsime Euroopa, teeme analüüse Euroopa poolaasta raames niisiis äh, ja kõike seda kavatsen teha äh, koostöös kolleegidega, kes vastutavad majanduse eest. me peame pöörama tähelepanu riigipõhistele soovitustele. Äh, komisjoni üheks suuniseks on ka vähendada vaesus ja see ei tähenda seda, et, et see tähendab ka seda, et me peame tegelema vaesuse põhjustega. peame pöörama tähelepanu koolitustele, inimressurssidesse tehtavatele investeeringutele ning lõppkokkuvõttes veel üks asi, mis on äärmiselt oluline, kui me kui meil on olemas näiteks makromajanduslikud toestusprogrammid nendele riikidele, kes on raskustes äh,, Äh, siis peame hoolitsema selle eest ja äh, et me tõesti hindaksime ka nende projektide, programmide sotsiaalset mõju. ja mina kavatsen sellele tähelepanu pöörata. Äh, proua Tyson katkestatakse. ja nüüd saab sõna EFTD nimel Titsia-, proua Titsiana. aitäh! volinikukandidaat Euroopal on äh, fiskaallepe, kuuene õigusloomepakett ja mitmed teised. Teie kõnelesite oma prioriteetidest. Äh, äh, kuidas te kavatsete leida rahalisi vahendeid nende eesmärkide ellurakendamiseks? kas te üritate hoolitseda äh, selle eest, et tööjõusse tehtud investeeringud välistatakse üleliigse eelarvemenetluse alt ning äh, inimesed äh, võib-olla programmimaades arvasid naiivselt, et nad võivad lihtsalt Põhja-Euroopat kopeerida, võib-olla oleks vaja erinevaid meetodeid programmide ellurakendamiseks, arvestades konkreetsete riikide konkreetseid asjaolusid Äh, nii et, et kas te ei leia, et, äh, et me peaksime natukene täpsemalt äh, jälgima neid programme, mida Euroopa rahadega ellu rakendatakse? aitäh äh, selle küsimuse eest. kuidas on lugu paindlikkusega kuueses õigusloomepakis ja kõigis nendes meie eelarvealastes kokkulepetes? ma tean, et tegemist on väga tundliku teemaga. me äh, oleme seda teemat üsna põhjalikult arutanud siin parlamendis oma eelmise ametiaja jooksul. Äh, me peame kasutama paindlikkust, mis on olemas, aga samas peame ka reeglitest kinni pidama. väga paljud Öö, äh, probleemid kriisi ajal olid põhjustatud just nimelt liigsest võlakoormast nii riiklikul kui ka eraisikute tasandil. me oleme äh, õigusaktidega üritanud olukorda parandada ja me peame sellel kursil jätkama. me ei saa arvata, et probleeme on võimalik lahendada võlakoormat suurendades aga meil on vaja paindlikkust, meil on stabiilsus- ja majanduskasvu pakt, mis seda võimaldab, nii et me peame seda ära kasutama nii palju kui võimalik ja äh, tulevane komisjon seda kavatseb just nimelt teha, et me kasutame veks-, fleks-, äh, paindlikkust. me peame samuti hoolitsema selle eest, et on olemas investeeringud, aga see ei tähenda mitte seda, et äh, mõned investeeringud jäävad reeglitest välja kui viiakse sisse mingeid struktuurilisi muutusi ning äh, nende tõttu ei ole keskpikas perspektiivis seatud eesmärke võimalik saavutada, äh, siis loomulikult koheselt ei karistata, reformid tuleb äh, ellu rakendada, aga samas tuleb ka kokkulepetest kinni pidada. mis puudutab nüüd noorsooalgatust ja noorsootagatist, Äh, siis ma arvan, et siin me tõesti ei saa kasutada äh, sellist lähenemist, et üks mudel sobib kõimile, probleemid on erinevad, struktuursed probleemid on erinevad. Äh, mõnedes riikides on kriis probleeme tera-, teravdanud ja me peame vaatama, millised on konkreetsed probleemid liikmesriikides ja vastavalt sellele ka meelmeid rakendama, aga paindlikkus on olemas, liikmesriigid peavad välja töötama siis lahendused probleemidele, mis meil on ja nüüd äh, härra Martin. Äh, me räägime siin noorte tööpuudusest, sellest, kuidas vanemaealisi ja noori tööturule saada, jah, kõik need on väga ilusad sõnad, aga mida Euroopa tegelikult teeb, me tahame lihtsalt ümber sõnastada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, tahame peale suruda uusi näitajaid Äh, ning äh, tahame isegi välistada äh, puudujäägi arvestamisest investeeringud töösfääri täiendavad kakskümmend miljardit eurot ja nõnda edasi. aga mis on kõige olulisem, kes loob töökohti ja kes tekitab massilist tööpuudust, ettevõtted et eriti VKE-d on need, kes äh, loovad kaheksakümmend viis protsenti töökohtadest selleks, et lahendada noorte tööpuuduse probleemi, tuua tööturule äh, vanemaealisi, on vaja neid äh, toetada me peame vaatama, arvestama ka sellega, et globaliseerumine põhjustab massilist tööpuudust ja seetõttu me peaksime kaitsma kohalikku ettevõtteid et Äh, me peame äh, võr-, kaitsma oma kodumaiseid tootjaid. Äh, aitäh selle küsimuse eest. ma kuulasin teie küsimust, jah, ma ootasin teil seda patriotismipuhangut, arvasin, et nõuate piiride sulgemist jah, äh, selline kalduvus on ja ma mainisin seda ka oma sissejuhataval. ma ütlesin, et ma ei taha keerulistele probleemidele liigselt lihtsustatud lahendusi otsida. Äh, töötuse probleem on palju keerulisem, äh, kui võib tunduda. me elame praegu ühiskonnas, mis muutub, toimub globaliseerumine Äh, tehnika vallas leiavad aset paljud uuendused, samuti infotehnoloogia vallas, äh, ka need äh, mõjutavad tööturul toimuvast ja selle asemel, et kõiki neid protsesse peatada, tuleb nendeks pigem valmistuda. see on väljakutse, mille tahan vastu võtta, ma tahaksin hoolitseda selle eest, et me oleme valmis muutusteks, et me oleme valmis nendega kohanema, et me investeerime inimressurssidesse, et me investeerime inimestesse, eh, sest eh, need inimesed on Euroopa integratsiooni keskseks väärtuseks ja me tahame neid väärtusi säilitada. aitäh. härra Pahh. ja, äh, suur tänu. tere tulemast, Mariann Tyson. üks Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidest oli vaesusevastane võitlus, see on ka komisjoni prioriteediks, te mainisite seda, aga te ütlesite, et ka ebakindlate töölepingute vastane võitlus on teie prioriteediks, sellepärast et need võivad kiiresti lõppeda sellega, et inimesed jäävad kodutuks, nii et tõesti, nüüd tuleb kiiresti hakata kodutuse vastu võitlema. komisjon on öelnud, et nelisada tuhat inimest Euroopa Liidus on kodutud minu küsimus on, et kuidas te kavatsete võidelda nende inimeste eest, kes on sotsiaalselt eriti tõrjutud ja kelle puhul on suur oht, et nad lihtsalt ühiskonna arengust jäävad maha. ja teine küsimus, mida teie arvates võiks teha selleks, et äh, parandada töövõtjate olukorda ja et nende töötingimused oleksid kindlad? jah, eh, aitäh, kallis kolleeg vaesus on äh, suur probleem, üks suuremaid proovikivisid, mille ees me seisame ja vaesusevastane võitlus on ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkides kirja pandud. nüüd kriisi ajal selle küsimusega nii palju ei tegeletud, kuid uus komisjoni kolleegium peab järgnevatel aastatel järjekindlalt tegelema vaesusevastase võitlusega. ei saa olla nii, et meil on nii palju sotsiaalselt tõrjutud ja vaeseid inimesi mida siis teha konkreetselt äh, kodututega, küsisite te? jah, tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega. kodutud inimesed on äh, sotsiaalselt täiesti tõrjutud. me ei saa muidugi Euroopa tasandil mingit äh, Äh, kodude ehitamisorganisatsiooni luua, see on siiski riikide pädevuses, aga me saame aidata probleemi lahendada tõukefondide kaudu. tõukefondide äh, vahendites on ette nähtud ka eelarveread just äh, elamute ehitamiseks, ka munitsipaalelamute ehitamiseks, seda kõike võiks kasutada samamoodi tuleb hoolitseda selle eest, et meil oleks hästi isoleeritud ma-, elamud, et äh, ela-, elamiskulud ei oleks liiga kõrged ja siin tõesti on võimalik väga palju erinevaid vahendeid kasutada ja peame olema ka piisavalt julged, et eksperimenteerida. mida nüüd teha selleks, et ebakindlaid töösuhteid äh, vähendada? jah, kriisiaegadel on see raske selle vastu võidelda, sellepärast et inimesed leiavad, et parem eh, töötada ebakindlate eh, töölepingutega kui üldse mitte. tõesti, praegusel hetkel võib-olla see on lahenduseks, aga me peaksime siiski hoolitsema selle eest, et tulevikus oleks võimalik saada tähtajatu tööleping, me peame vaatama, milline on olukord erinevates liikmesriikides ja kuidas me saaksime eh, tööandjaid äh, Äh, stimuleerida niimoodi, et nad tähtajalisi töölepinguid ei sõlmiks. on neid äh, töövõtjaid, kes on hästi kaitstud, teisi aga, kes pole üldse mitte kaitstud. nii et me tõesti peame hoolitsema selle eest, et äh, töövõtjate kaitse on tagatud ja et äh, ebakindlaid töösihteid ei oleks. Guillaume Palas, palun, Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. Äh, proua Tyson, me kuulsime just natsionalistlikku sõnavõttu minu kaasmaalaselt. Äh, noored e- on Euroopas rohkem ja rohkem pettunud ja tihti sellepärast, et nad on töötud. kui te rääkisite noorsootagatisest, siis te ütlesite, et tuleb riike toetada, tuleb Äh, soodustada tööturu arengut. meie, sotsiaaldemokraadid, leiame, et me peame äh, hakkama ka tegema midagi konkreetset noorsootagatise varas. väga paljud liikmesriigid äh, on, ei ole seda ellu rakendanud. Euroopa Liit on seda tagatist eelrahastanud, aga tihtipeale ainult sõnades Äh, mida saaks Euroopa Liit selles osas kokku võtta ja mis puudutab äh, kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat äh, noorsootöö, tööalgatus näeb ette teatud algatusi, aga mida te tahate, milliseid sunnimeetmeid te ette näete, kui riigid ei täida oma kohustusi? jah aitäh, kallis kolleeg. Need lubadused, mis me andsime noortele, noorte garantii kaudu, on tõsiseltvõetavad lubadused Need olid väga kaugeleulatuvad lubadused ja me peame olema väga ettevaatlikud, kui meie poliitikutena, institutsioonidena tõesti soovime, et meid tõsiselt võetaks me peame nendest lubadustest kinni pidama selleks, et noored meid tõsiselt võtaks. kui noored meid enam ei usalda, on terve põlvkond läinud kaotsi. tõesti, tegemist on tähtsa küsimusega ja olen selle murega nõus. me oleme tõesti vahendid ette näinud, see on meie ülesanne ja minu halduse alla kuuluvas peadirektoraadis äh, kavatseme me ka seda teha. tõesti, me saavutame eesmärgi äh, alles siis, kui me kuulutame selle raha ära, aga me peame selle raha kulutama õigetele algatustele, õigetele projektidele, me peame mõtlema eesmärkide peale ja peame ka täpselt analüüsima seda, mis liikmesriikides toimub. kas viiakse projekte õigesti läbi, kas saavutatakse eesmärke, kui seda ei tehta, siis tuleb kohe sekkuda. me tõesti peame viivitamatult sekkuma, kui me näeme, et asjad ei lähe seda rada pidi, nagu me soovime ja peaksime mõtlema ka selle peale, kas äh, saaksime kuidagi stimuleerida liikmesriike reforme läbi viima, me peame mõtlema, mida saame teha komisjoni tasandil, võib-olla saame siin ka parimaid praktikaid jagada ja üksteiselt õppida me peame tõesti hoolitsema selle eest, et me saame siin tulemuslikult töötada, sest kui meil ei ole tulemusi ette näidata, siis satume me väga raskesse usalduse kriisi eh, ja seda me ei saa endale lubada. hästi toimivas ühiskonnas ei saa me leppida sellega, et terve põlvkond elab tulevikuperspektiivita, et neil ei ole töökohti, et nad ei saa ellu viia oma unistusi, sellepärast et nad lihtsalt ei usu tulevikku. aitäh, järgmisena ECR fraktsioonist kolleeg Krasnodebski. aitäh! Te oma sissejuhatavas sõnavõtus rääkisite tööjõu kõrgemast liikumisest, aga tööjõu liikumisel võivad olla ka negatiivsed tagajärjed, eriti just sellepärast, et tööjõu liikumine toimub Euroopas kas ainult ühte suunda või siis äh, ka kahte suunda, ehk siis lääne poole ja põhja poole. näiteks poolakad on läinud kõik äh, kas Saksamaale või Ühendkuningriiki, sealt ei tule ka keegi tagasi see tähendab seda, et äh, väga paljud inimesed töötavad töökohal, mis ei vasta nende kvalifikatsioonile. see toob endaga kaasa ühiskondlikke konflikte, kuritegevuse tõusu ja ajude äravoolu. see kõik toob endaga kaasa selle, Äh, et meil on väga sügavad ühiskondlikud probleemid. ja minu küsimus ongi nüüd nende negatiivsete mõjude kohta tööjõu liikumise puhul, sest te ei rääkinud sellest oma sissejuhatavas sõnavõtus ja mida te kavatsete nende negatiivsete mõjude vastu ette võtta? aitäh, kallis kolleeg, selle küsimuse eest. tööjõu vaba liikumine on tõesti raske küsimus, aga ka tähtis küsimus. meil on Euroopas siseturg, vaba liikumine on tagatud äh, mitte ainult kaupadele, teenust ja teenustele äh,, Äh, vaid ka tööjõule, tegemist on ühe põhiõigusega ning seda tuleb rakendada. jah, liigutakse idast lääne poole, lõunast põhja poole, aga on ka teisi suundi, kui me vaatame siin neid tööjõu liikumise voogusid. kui me vaatame statistikaid, siis tegelikult tihti oleme me üllatunud, kui näeme, äh, kuhu, millistesse riikidesse liigutakse, millistest riikidest tööjõu vaba liikumist tuleb toetada, meil on väga palju töötuid Euroopas, aga meil on ka väga palju vabu täitmata töökohti. tihti ei ole aga nii, et need töötud ja vabad töökohad oleksid samas piirkonnas või äh, samas liikmesriigis. kui inimesed saavad liikuda ühest liikmesriigist teisi selleks, et seal töötada, kui nad tõesti ka soovivad seda teha ja kui üha rohkem inimesi seda võimalust kasutab, siis on meil rohkem õnnelikke inimesi, on meil vähem töötuid inimesi, on meil rohkem inimesi, kellel on töö ja niimoodi saavad lahendatud väga paljud probleemid ehk siis, et ühes liikmesriigis lahendame töötuse probleemi ja teises riigis lahendame tööjõupuuduse probleemi. minu koduriigis aga ka üleüldiselt Euroopas on näha, et need inimesed, kes on valmis liikuma, annavad suurema panuse ka selle riigi SKT-sse, kuhu nad tööle lähevad. nii et me ei tohiks siin mitte ainult probleeme näha, vaid me peaksime mõtlema ka nendele positiivsetele mõjudele ja nüanssidele, mis tulenevad tööjõu vabast liikumisest ja kui me räägime probleemidest, siis tuleb tõesti mõelda ka lõimimise peale, sest meil on Euroopas äh, küll ka ühine kultuur, aga samal ajal ka väga palju erinevaid kultuure, meil on kultuuriline mitmekesisus ja inimesed peavad lõimuma seal riigis, kuhu nad liiguvad, selleks et nad saaksid sealsest elust ja ühiskonnast osa saada ja võtta. muidugi äh, kuritarvitamise vastu tuleb ka võidelda ja kõnelejad katkestatakse järgmisena saab sõna Martina Tlabajõma ALDE fraktsioonist ja tõesti palun, kui te saaksite säästa paar sekundit ja küsida lühidalt, oleksin väga tänulik. aitäh, aitäh äh, proua volinikukandidaat äh, siia tulemast ja küsimustele vastamast. me räägime tööpuudusest äh, ja eriti noorte tööpuudusest Euroopas. mina äh, olen väga palju ettevõtluses töötanud ja ma tõesti muretsen selle pärast, kuidas parandada seda probleemi ja meil tuleb tõesti siin nii-öelda oskused ja töökohad omavahel kokku viia. meil on kaks miljonit täitmata töökohta ja viis miljonit noort töötut Euroopas tegemist on inimestega, kes soovivad töötada, aga nad ei leia sobivat töökohta või meil on ka tööandjad, kes ei leia sobiva kvalifikatsiooniga inimesi. selleks, et kvalifitseeritud tööjõudu saada, ettevõtted tõesti väga palju investeerivad äh, töötajate koolitamisse ja nad eelistavad tegelikult investeerida just noorte inimeste koolitamisse. koolide ja ülikoolide vahel ei toimu mitte mingit koordineerimist, äh, et äh, kõnelejad katkestatakse, ta ütleb siiski, et mida te kavatsete teha selleks, et töökohad ja oskused omavahel kokku viia Euroopas järgnevatel aastatel. aitäh selle küsimuse eest, tegemist on tõesti suure proovikiviga ja meil tuleb tõesti selle küsimusega tegeleda. ma olen teie murega nõus, tean, et tegemist on äh, väga delikaatse küsimusega meil tuleb hoolitseda selle eest, et Äh, inimesed oleks koolitatud, et neil oleks äh, korralik haridus selleks, et ühiskonnas hakkama saada. me peame tõesti toetama üldharidust, äh, põhiharidust, aga me peame inimesi ka koolitama spetsiaalsetes valdkondades selleks, et nad saaksid hakkama ka tööturul nii et me saaksime tõesti nii-öelda koolituse ja tööjõuturu omavahel kokku viia kutseõpe igal tasandil ja ka täiskasvanute koolitamine on väga tähtis. ei ole ju nii, et oskused tuleb omandada siis, kui ollakse noor, vaid need oskuseid tuleb ka säilitada, neid tuleb edasi arendada, eriti siis, kui ollakse töötu. pikaajaliste töötute puhul on eriti tähtis see, et äh, oleks võimalik saada võimalus ka tõesti need oskused äh, säilitada ja neid edasi arendada. me näeme, et härra Junckeri programmis on juba meetmed, mis on suunatud just haridusele, selleks et tugevdada tööhõivet, see on ka väga selge signaal. kutseõpe, täiskasvanute koolitamine on väga tähtsad. Äh, nii et tõesti, meil tuleb tööjõuturg ja koolituse turg omavahel kokku viia. Nad peavad käima käsikäes selleks, et lahendada probleemid. aitäh, järgmisena Tanja Gonzalez kuue fraktsioonist. Eh, aitäh, proua Tyson meil on Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, mida te ka teie mainisite, te rääkisite tööjõu, tööpuuduse vastasest võitlusest, vaesuse vastasest võitlusest, te rääkisite ka sellest, et siiamaani äh, meie reguleerimistöö ei ole alati tulemusi näidanud ja et vaesus kasvab, eriti just Euroopa lõunapiirkonnas, näiteks Kreekas ja Hispaanias, kus aastast kaks tuhat seitse on tõesti tööhõive äh, üle kahekümne protsendi langenud. kas te tõesti leiate, et kärpepoliitika on äh, lahenduseks kõikidele nendele probleemidele, eriti kuna ta on kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidest meid väga kaugele viinud? Te rääkisite tööjõu liikumisest kui lahendusest. kas tööjõu liikumine ja koduriigist lahkumine on väärikaks lahenduseks? minu koduriigis on kaks miljonit sisserännanut. meil räägitakse eksiilist ja emigratsioonist juba. Eh, er eh, aitäh, tõesti, meil on väga karmikäelisi meetmeid eh, vastu võetud kriisi ajal. me kõik teame seda, ka mina. ja tegemist on raske küsimusega. Need meetmed võeti vastu, nad olid ka vajalikud ja see kõik on seotud ka solidaarsusega erinevate liikmesriikide vahel korrapoliitilised reformid olid äh, tähtsad, äh, siin tuleb tõesti ka solidaarsus ja vastutus omavahel tasakaalu panna. Nendes riikides, kus olid suured probleemid, ei tekkinud need probleemid mitte ainult kriisi pärast, vaid probleemid suurenesid ka korrapoliitiliste probleemide pärast nendes riikides. seda kõike ei olnud nüüd võimalik lihtsalt ühe sõrmenipsuga lahendada, meil tuleb tõesti teha kõik selleks, et olukorda parandada ja selleks äh, tuleb meil pikaajaliselt mõelda. samal ajal jah, olen nõus, et tuleb ka mõelda lühiajalistele mõjudele ja siinkohal mängib just sotsiaalne mõõde väga tähtsat rolli. kas tuleks jätkata selle poliitikaga? meil tuleb hoolitseda stabiilsuse eest ähm, me ei saa lihtsalt nüüd ennast lõdvaks lasta ja uusi võlgusid teha, me peame hoolitsema majanduskasvu ja töökohtade loomise eest, meil on vaja ka finantsstabiilsust, finantsstabiilsust erasektoris, eriti just pankade puhul, aga ka eras-, aga ka riiklikus sektoris me peame kasutama paindlikkust, mis on nendes reeglites äh, äh, sisse kirjutatud, me peame hoolitsema selle eest, et ka erakapitali üha rohkem kasutatakse ja peame hoolitsema selle eest, et majandus hakkab kasvama ning et majanduskasv peegelduks ka töökohtade loomises, et inimesed oleksid kaasatud ja liikmesriigid saaksid lahendada oma probleemid aitäh, järgmisena Terri Rainke Roheliste fraktsioonist, palun. Thank you, madam chair uh,, dear Miss Tyson here. aitäh, äh, proua Tyson, istun siin. kallid kolleegid äh,, teatud riigipõhistes soovitustes pensionisüsteemide kulude vähendamist mainitakse. kuidas aga nüüd kinni pidada sellest valge raamatu kohustusest äh, Eh, et eh, eh, pensionäridel peaks olema ka väärikas elu ja kuidas te kavatsete kõiki need vastuolud kõrvaldada praegustest poliitikatest just pensionite osas ja kuidas te kavatsete teha koostööd oma kolleegidega? komisjonis. mis puudutab naiste olukorda, kuidas te kavatseda hoolitseda selle eest, et naiste pensioniõigused oleksid võrdsed meeste omadega, sest meil on suur palgalõhe Euroopa Liidus, mis on keskmiselt kolmkümmend üheksa protsenti ja meil on veel ka väga õudseid näiteid Luksemburgist ja Saksamaalt. aitäh, pensionisüsteemid tuleb üle vaadata sellega, et tõesti tegeletakse äh, palehigis, meil on siin riikidepõhised soovitused, millele me oleme keskendunud ja see on ka väga tähtis, kui me soovime, et vanadel inimestel oleks võimalik oma vanaduspõlv väärikalt veeta jah, äh, peab tõesti olema võimalik ka see, et inimestel on võimalik äh, pensionipõlves minna vanadekodusesse ja et nad saavad seda endale lubada ja siin on tõesti väga tähtis, et pensionisüsteemid oleksid äh, kestlikud ja seetõttu tuleb paljudes liikmesriikides pensionisüsteeme muuta, tuleb vaadata, et inimesed ei läheks liiga vara pensionile, et võimalikult paljud inimesed käiksid tööl, sellepärast et äh, töötajate kaudu ju rahastatakse äh, pensionisüsteeme tuleb hoolitseda ka selle eest, et nendes riikides, kus pensionisüsteem ei ole veel mitmel sambal, et äh, seal ka need erinevad sambad sisse viiakse ja me peame hoolitsema ka selle eest, et need, kes praegu tööl käivad, tulevikus siiski ka veel korralikult pensionit saaksid. noored peaksid olema kindlad, et kui nemad kunagi pensionile lähevad, saavad nad ka pensionit, millest on võimalik ära elada. mis puudutab nüüd pensionilõhet meeste ja naiste vahel tegemist on suure probleemiga ja seda ei ole võimalik ainult seadustega lahendada siin tuleb mõelda naiste olukorrale tööturul. naised on küll kaasatud küll tööturule, aga meil ei ole siin piisavalt tehtud uuringuid selle kohta, kuidas võrdväärse töö eest võrdväärset tasu maksta. naised teenivad vähem, saavad ja saavad seega ka hiljem vähem pensionit me ei saa leppida sellega, et naistel on väiksem pension, aga siin tuleb mõelda just selle peale, kuidas tööjõuturg, tööturg toimib, et millised on naiste võimalused tööturul ja kuidas neid tõesti täielikult kaasata. aitäh, järgmisena pool Natal EFT fraktsioonist äh,. Madam... aitäh, proua volinikukandidaat, kõige tähtsamaks küsimuseks Ühendkuningriigis praegusel hetkel on emigratsioon, kui vaatame ra-, küsitlusi, siis ta tuleb igalt poolt välja. me oleme avatud uksed, nelisada miljonit inimest on liikumas, veerand miljonit on tulnud Ühendkuningriiki selleks, et seal elada ja saada sotsiaaltoetusi. kõik siin saalis saavad aru, et see, et Euroopa Parlament käib äh, Strasbourgis ei ole ka äh, hea, sest see kõik äh, viib pensione ja palkasid alla. nii et kas teie või Euroopa Komisjon on valmis Ühendkuningriigile ma õiguse ise oma piire kontrollida ja otsustada selle eest, kas äh, migrantidel on võimalik sisse tulla või mitte ja tahan vastuseks saada ainult jah või ei? als men lid wil zijn van de Europese Unie, dan mogen. kui me tahame olla Euroopa Liidu liikmesriigiks, siis võib eh, eeldada ka seda, et Euroopa Liidu põhiõigused ja põhimõtted on sellised, millest peavad kinni ka kõik Euroopa Liidu liikmesriigid tööjõu vaba liikumine on üks Euroopa Liidu alussammastest. ma tean, et inimesed Ühendkuningriigis on huvitatud siseturust. meil ei ole mitte ainult kaupade ja teenuste jaoks siseturg, vaid ka tööjõu jaoks. meil tuleb hoolitseda ka selle eest, et me kõik oleme siirad. Zorgen dat dat op een meil tuleb hoolitseda tõesti, et kõik toimiks siiralt ja õiguspäraselt. ja et äh, ka surve kohalikule omavalitsusele ei läheks liiga suureks, on tähtis, et kohalikud omavalitsused teaksid täpselt, millised on äh, reeglid äh, ja et millised on need vahendid, mida tuleb ja võib eraldada töövõtjatele teistest liikmesriikidest. meil tuleb tegeleda ka reeglitega, meil tuleb hinnata reeglite rakendamist, me tõesti peame hoolitsema selle eest, et äh, Äh, sotsiaalne kaitse oleks tagatud kõikidele töövõtjatele ja me peame vaatama, kas vastavas direktiivis on praegusel hetkel sees sätteid, mis võivad endaga kaasa tuua kuritarvitamist. kui me neid kuritegevusjuhtumeid leiame, siis sellega tuleb tegeleda. kuid äh, teenuste, kaupade ja tööjõu liikumine on asjad, millest mina ei ole nõus loobuma. köszönöm a szót. Tisztelt härra Koosa. aitäh. proua Tyson, ma istun siin suur,. suur-suur tänu teie öö, ähm, panuse eest puuetega inimestele. umbes kümme protsenti inimestest, kaheksakümmend miljonit inimest Euroopas on puudega. sellegipoolest viimastel aastatel Euroopa sotsiaalfondist ei ole väga palju vahendeid kulutatud puuetega inimeste aitamisele. maksimaalselt neli protsenti läks puuetega inimestele. minu küsimus on, kas te olete sellise tulemusega rahul, loodan, et siiski mitte ja kuidas te kavatsete seda muuta? mida te kavatsete ette võtta selleks, et puuetega inimeste elu lihtsustada? kriis mõjutas puuetega inimesi väga palju, nad on lükatud ühiskonna ääre, äärele ja kuidas nüüd siis leida rohkem vahendeid puuetega inimestele, kuidas hoolitseda näiteks selle eest, et puuetega inimestele oleks võimalik ka siseneda hoonetesse, kus on trepid näiteks? Äh, aitäh, kallis kolleeg, Teie mure on ka minu mure ja kui te räägite, et Euroopa Sotsiaalfondist ainult neli protsenti läks puuetega inimestele, siis tõesti see summa ei ole suur. mulle tundub, et äh, Euroopa Sotsiaalfondil on ju isegi kohustus äh, kakskümmend protsenti vahenditest kulutada puuetega inimestele ja teistele ühiskonnarühmadele, äh, millel on väga suur oht äh, saada sotsiaalselt tõrjutuks, aga tõesti, puuetega inimestel on raske töökohta leida, neid tuleb eriliselt kaitsta ja me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid siin maksimaalselt kasutatakse ka puuetega inimeste aitamisele ja kui minust peaks saama volinik, siis ma kavatsen selle eest ka võidelda järgnevatel aastatel. mis me peame siis selleks tegema? tõesti, tuleb kinni pidada seadustest, mis meil praegu on juba olemas, peame seda kontrollima ja teiselt poolt tuleb meil tagada parem juurdepääs nendele vahenditele. inimesed peavad teadma oma õigusi ja peavad oskama ka neid tõesti nõuda. tõesti, me peame hoolitsema ka selle eest, et puuetega inimestel oleks võimalik äh, Äh, siseneda äh, hoonetesse, aga samal ajal tuleb meil lihtsustada ka inimeste juurdepääsu teatud toodetele, mida neil on vaja oma argielus kasutada. meil on äh, probleemiks see, et puuetega inimestele suunatud tooted on tihti kallimad, neid on raske kätte saada nii et tõesti neid inimesi tuleb kaasata rohkem ja ma arvan, et me siin saame siseturu raames konkreetselt rohkem ära teha mina kavatsen isiklikult võidelda selle eest, et me võimalikult kiiresti siin ka konkreetse ettepaneku teeksime. Äh, annan sõna Ole Kristjansonile. vaesus ja sotsiaaltumping ohustab äh, Euroopa tööturgu, president Juncker on pühendunud võrdse töö eest võrdse palga põhimõttele ja teie kirjalikud vastused ei olnud väga konkreetsed selles suhtes, et milliseid konkreetseid meetmeid te kavatsete võtta, et kaitsta haavatavaid töötajaid ebaõiglaste äh, tööpraktikate eest nagu nulltöötundidega äh, töölepingute eest ja töötamisest näilise FIE-na. kuidas te kavatsete väga liikuvad äh, töötajate õigusi äh, kaitsta ja seda eriti näiteks lennundussektoris, aitäh! Äh, Dankjewel collega voor die vraag. Suur tänu selle küsimuse eest ma tean, et ähm, selliseid töölepinguid tõepoolest kasutatakse mitmetes liikmesriikides, mõnel pool on nad keelatud, teisel mitte. tegemist paistab olevat uue nähtusega ja me kindlasti ei peaks ähm, viis aastat ootama ja vaatama, aga me peame kindlasti seda põhjalikult analüüsima, sest see puudutab meid kõiki. liikmesriigid võivad küll võtta vastu seadusi, aga meil on ka Euroopa õigusaktid, millest tuleb kinni pidada ja need null töötundide arvuga töölepingud, need võivad rikkuda teatud seadusi, mis meil on, näiteks töö- ja puhkeajaga seotud õigusaktid. ka see säte, et tööleping peab olema kirjalik ja nii edasi. nii et seda kõike peame põhjalikumalt analüüsima. töötamine näilise FIE-na, jah see on äh, tõepoolest äh, tõelise pantvangina töötamine. näilised äh, FIE-d on tõesti näil-, ainult näiliselt FIE-d ja nad on võetud tööle selleks, et hiilida kõrvale neist ähm, kohustustest, mis tööandjal on, et kaitsta töötajate õigusi see annab töötajatele ka suuremad äh, õigused ja kindlasti ei tohi uskuda seda, et see on hea ähm, tööandjatele, kui nad kasutavad selliseid võtteid. me peame tegema koostööd liikmesriikidega me tegeleme piiriülese tööga, töötajate liikumisega, jah, seda on kindlasti raske kontrollida ja suunata, aga me peame leidma nutikaid lahendusi, et viia läbi näiteks kontrollkäike liikmesriikides ja sellised ametid, tööinspektsioonid erinevates liikmesriikides peavad ka rohkem üksteist usaldama ja tegema paremat koostööd. selle, sellesse tahan ka mina panustada suur tänu, nüüd on meil veel jäänud kakskümmend kõnelejat. nii et palun äh, esitage tõesti küsimusi, mitte ärge pidage kõnesid. et äh, volinikukandidaadil oleks võimalik ka selgeid äh, vastuseid anda. nii et nüüd ma jälgin veelgi karmalt, et peetaks kinni kõnepiirangust. tänan sõna Jana Žitnanskale ECR-i nimel. aitäh proua volinikukandidaat, eurooplased üha vanem, vananevad üle kuuekümne viie aastaste inimeste arv on juba kahe tuhande kuuekümnendaks aastaks kolmandik kogu elanikkonnast ja see muidugi suurendab tohutult tervishoiu ja pensionisüsteemi kulusid vanurite ja puudega inimeste hooldamine võib olla ka võimaluseks luua uusi töökohti. ma tahaksin kuulda teie arvamusi selle kohta, kuidas selliste töökohtade loomist ähm, ähm, edendada, kas selleks võiks kasutada tõukefonde või millised võiksid olla need vahendid ja meetmed? et võimaldada sellist äh, teenuste hea kvaliteet, mis tagaks ka inimväärikuse eest hoolitsemise, aitäh! samenleving veroudert, vraag naar. suur tänu. vanemate inimestest hoolitsemine, nendega koos elamine, see on muidugi eelkõige liikmesriikide pädevuses Euroopa Liidul selles valdkonnas pädevust ei ole, aga me võime muidugi toetada liikmesriike. ja seda on meil plaanis ka teha, me teame muidugi, et vanemate inimeste e-, eest äh, hoolitsemine on keerukas probleem, kui vastavaid teenuseid ei ole, siis peavad perekonnaliikmed äh, nendest hoolitsema, see tähendab, et nad ei saa töötada, see tähendab äh, neile suuri probleeme. ja see võib tähendada ka, et paljud vanemad inimesed ei saa nii kõrgekvaliteedilist hooldust, kui nad tegelikult vääriksid. me oleme teadlikud sellest kõigest ja meil ei ole ühtegi vabandustega ettekäänet. Äh, me peame toetama liikmesriike, aitama neil kujundada välja oma teenuseid, selleks on olemas äh, tõukefondide vahendid, on olemas sotsiaalfond ja neid instrumente tuleb kasutada. tuleb ka üksteiselt õppida, kasutada, leida uusi hooldusmeetodeid kasutama innovatsiooni selles valdkonnas, siis on võimalik luua ka uusi töökohti ka rohelises majanduses, IKT-s. me peame tagama, et inimesed, kel, kes on selleks suutlikud, saaksid seda tööd teha ja kindlasti on võimalik just äh, hoolduse valdkonnas luua palju uusi töökohti. me toetame seda fondide kaudu ja me peame toetama liikmesriike, et me saaksime ka üksteiselt õppida ma olen kindel, et me oleme kõik sellest väga teadlikud. me teame, kui olulised on sellised teenused ja liikmesriigid, piirkonnad, kohalikud omavalitsused saavad neid vahendeid siis ka efektiivselt kasutada. aitäh, palun, Yana Toom, ALDE fraktsiooni nimel. Uh, aitäh, uh, esimees. diskrimineerimine töö sektoris on suureks ohuks Euroopa Liidu majanduslikule tõhususele. ja see on ka probleemiks tööjõu liikumise puhul. diskrimineerimine õõnestab jätkusuutlikku majanduskasvu, võitlus diskrimineerimise vastu erinevatel alustel nagu äh, puue, seksuaalne sättumus, äh, rahvus ja nii edasi on keelatud Euroopa seadusandlusega, kuid liikmesriikides on seadusandlus äh, erinev mida te kavatsete teha, et praegu kehtivat äh, diskrimineerimisvastaste äh, direktiivide äh, rakendamist ka tagada ja mida te kavatsete teha, et saavutada võrdõiguslikkus, nii sooline kui ka äh, muudes valdkondades võrdõiguslikkus. aitäh! suur tänu! diskrimineerimine on keelatud me peame andma endast kõik, et äh, diskrimineerimisele ei jääks ruumi, selleks on olemas äh, seadused, me peame tagama, et äh, olemasolevaid seadusi ka tõesti rakendataks, et liikmesriigid võtaksid need üle oma seadusandlusesse. me peame kindlaks tegema, kus on siin nõrgad kohad, hindama neid seadusi ja kui me sellised nõrgad kohad kindlaks teeme, siis äh, peame ka püüdma olukorda parandada. minu kolleegid, kes on selle eest vastutavad, kindlasti ka tegelevad sellega, et tagada, et diskrimineerimist ei toimuks. on väga oluline, et diskrimineerimist ei toimuks, tahan seda rõhutada, kõik äh, inimesed on võrdselt väärtuslikud, seda nii tööturul kui ka mujal ja mina seisan selle eest ka tulevikus komisjonis. Neo-, Neoklis Silikiootis kuue NGL-i nimel. proua Tyson, teie kirjalikes vastustes mainite ka nõudluse ja pakkumise suhet, mis puudutab ähm, ähm, tööjõuoskusi. nii kasin-, kasinuspoliitika ja ka muud Brüsseli poliitikad, mis on sunnitud peale liikmesriikidel, on toonud kaasa selle, et ei ole võimalik teatud ähm, riigipõhiseid soovitusi järgida, eriti lõunapoolses riikides on meil probleeme, töötajaid ähvardatakse, tööandjate ja töötajate vahelised suhted halvenevad. ja koguni valitsus ei, ei hooli töötajate põhiõigustest. ma tahaksin rääkida ka solidaarsusest ja see ei puuduta mitte ainult pankureid ja tööandjaid, vaid kuidas saaks äh, tagada, et inimesel on võimalus töötada ja seda eriti ka lõunapoolsetes liikmesriikides? suur tänu! ma olen teadlik, et mõned liikmesriigid on kriisi tagajärgede all väga rängalt kannatanud jah, hädaabimeetmed on vajalikud, kuid me peame tegelema ka kriisi põhjustega ja me näeme, et siin on suuri probleeme, millega tuleb tegeleda. ma saan teile lubada üht. seda on öelnud ka härra Junger minu ülesannete kirjelduses. nimelt, et me peame ka jälgima rohkem sotsiaalseid näitajaid et neil oleks suurem kaal riigipõhistes soovitustes. selle eest peame hoolitsema, et me oleksime tõesti teadlikud, mis riigis toimub. me peame teadma, milline olukord tegelikkuses on ja mitte tuginema ainult statistikale, vaid me peame läbi viima põhjalikud analüüsid, et näha probleemide juuri kui me seda teeme, siis on meil võimalik ka anda paremaid soovitusi ja pakkuda paremat toetust. teiseks. kui võetakse meetmeid, kui töötatakse välja projekte liikmesriikide jaoks, siis peame me kindlasti läbi viima ka sotsiaalse mõju hinnangud. tollal oli vaja kiirelt reageerida me olime keeristormi keskmes ja me pidime kiiresti midagi ette võtma. sellegipoolest on muidugi oluline demokraatia, kogu selle protsessi legitiimsus, muidugi võib seada küsimuse alla kogu selle protsessi tulemused, aga me peame nüüd edasi liikuma avatud silmadega, me võime öelda, et kõige hullem on juba selja taga, aga mitte kõik probleemid ei ole veel lahendatud. nii et me peame nüüd tegema hästi informeeritud otsuseid ja peame suuremat tähelepanu pöörama sotsiaalküsimustele. et saaksime ka luua uusi töökohti, sest just töökohtadest on eriline puudus, majanduskasv Euroopas on väga oluline, on vaja investeerida just neisse riikidesse, kus probleemid on kõige suuremad. Karima Telli, palun. aitäh tere tulemast, volinikukandidaat, ma olen siin näete mind? nüüd on juba parem, jah? Äh, mul on väga hea meel, et saan pöörduda naise poole, sellepärast et komisjonis ei ole just palju naisvoliniku kandidaate. tere tulemast meie komisjoni, minu küsimus on väga otsene äh, läbirääkimised USA-ga sõlmitava vabakaubanduslepingu üle, selle käigus on sotsiaalsed normid toodud ohvriks vabale kaubavahetusele Äh, me teame, et USA ei ole veel Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioone ratifitseerinud. Äh, minu küsimus aga oleks järgmine, kas te võiksite meile täna kinnitada, et mitte miski ega mitte keegi ei saa kahjustada meie riiklikke ja Euroopa seadusi, neid seadusi, mis tagavad sotsiaalsed normid Uh, ja, dankjewel mevrouw. Uh, de TTIP-onderhandelingen die zo... Suur tänu. Läbirääkimised vabakaubanduse lepingu üle. jätkuvad nüüd uue komisjoni juhtimise all, sellest on vastutav volinik Malmström, nagu te teate, ja sellega tegeleb ka tööhõive peadirektoraat nii et äh, läbirääkimisi ei peeta mitte ainult kaubandussuhete üle, vaid me tegeleme ka sotsiaalsete standarditega. ja selle eest vastutavad isikud samuti osalevad läbirääkimismeeskonnas, nii et kindlasti neid äh, aspekte võetakse samuti arvesse. edasi. me oleme ka öelnud, et me peame jõudma kokkuleppele kuidas meelitada ligi investeeringuid, aga samas mitte langetada meie kõrgeid standardeid, seda ei kavatse me kindlasti teha. igal liikmesriigil on õigus oma seadusandlusele sotsiaalsfääris ja selle alla kuuluvad ka tööstandardid ILO konventsioon, meie oleme siin pigem mm, kaitsepositsioonil ja me püüame ka Ameerika Ühendriike äh, mõjutada, et nad allkirjastaksid konventsioonid äh, et, et ja et me saaksime siis aluseks võtta ILO konventsioonid. me ei tohiks karta seda, et äh, meie standardeid äh, satu, õõnestataks kuidagi, mis puudutab ähm, tööstandardeid, aga ka muid. me kindlasti püüame seda igati vältida. härra Natol EFTD nimel. suur tänu, proua volinikukandidaat, teie väga selge ja ausa vastusest minu eelmisele küsimusele, mis kinnitas, et ei hakka toimuma läbi läbirääkimisi või te ei vaata ümber ähm, äh, tööjõu liikumist Euroopa Liidus, aga nüüd edasi, kas te võite ette kujutada, et te teete mingeid järeleandmisi või muudatusi, mis puudutab tööjõuvaba liikumist Euroopa Liidus ja kui Suurbritannia seda ei aktsepteeri pärast uusi läbirääkimisi, siis kas teie olete arvamusel, et Ühendkuningriik peaks äh, lahkuma Euroopa Liidust? beste collega, dat is een vraag die u niet aan mij kan stellen. Uh, daar ga ik niet over. härra kolleeg, see on küsimus, mida te ei peaks veel eh, taas mulle esitama, mina ei saa selle üle otsustada, aga ma arvan, et selge on see, et meil on teatud reeglid, meil on aluslepingud, meil on aluspõhimõtted ja neist ehm, aluspõhimõtetest tuleb kinni pidada. Euroopa integratsiooni ülesehitus või põhiolemus äh, muidu vastasel juhul ei säili. ja Jean-Claude Juncker ei ole muidugi ka äh, pime nende probleemide suhtes, mis liikmesriikidel äh, on, me räägime läbi liikmesriikidega, me püüame leida lahendusi neile probleemidele, aga te ei saa nüüd minult oodata, et ma üksinda tööjõu eest vastutava või tööjõu liikumise eest vastutava volinikuna saan teile selliseid vastuseid anda ja öelda, kas Ühendkuningriik peaks lahkuma Euroopa Liidust või ei. me muidugi ei soovi, et ükski liikmesriik lahkuks, me peame püüdma ähm, üksteisega läbi rääkida, üksteist mõista, püüda leida lahendusi nii et äh, kõigepealt tuleb asjade üle põhjalikult järele mõelda ja siis leida äh, lahendusi. aitäh. Pani Tyson, wracam prosto z międzyparlamentarnej konferencji. proua Svetska. proua Tyson, ma hiljuti osalesin ähm, ühel kohtumisel, äh, kus erinevate parlamentide esindajad ka äh, rõhutasid, kui oluline on äh, vaba, inimeste vaba liikumine Euroopa Liidus. meil on hea meel, et ka teie rõhutate äh, selle vabaduse olulisust. tugeva hoone jaoks on kõige olulisem just vundament, nii et seda mm, tuleb silmas pidada. mul oleks küsimus lähetatud töötajate direktiivi kohta andmed, mida kogutakse seoses selle direktiiviga, annavad meile põhjust mure, mureks. kas oleks võimalik neid andmeid koguda ka piirkondlikul, kohalikul tasandil, et äh, saaksime konkreetsed õiged andmed, millest lähtuvalt leida lahendused. ja kas on võimalik kaasata ka sotsiaalpartnereid sellesse töösse. see on oluline, sest paljudes Euroopa piirkondades on just kohalik omavalitsus see, on just kohalikud omavalitsused need, kes ei tunne piisavalt olulisi alusdokumente, nagu näiteks ähm, ähm, Agenda kaks tuhat kakskümmend. suur tänu, proua Jaslovetska! alati on hea olla hästi informeeritud. kui meil ei ole piisavalt andmeid, kui meil ei ole piisavalt teavet, siis muidugi on meie esmane ülesanne see teave kokku koge-, koguda, et me teaksime, millest me räägime. meil on vaja täpselt teada, milline on olukord liikmesriikides ja meil peab olema hea ülevaade olukorrast. seda esiteks. teiseks, kaasata kohalik avaliku tasandi partnereid, ma arvan, et me oleme seda juba teinud, näiteks sotsiaalse innovatsiooni juures ähm, erinevad äh, rahastamisprojektid, need on ju juurdepääsetavad ka piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele. me peame jälgima, et äh, ka piirkondadel ja liikmesriigidel oleks äh, oma kohustused äh, komisjonil on siin raske midagi ette võtta, meil on oma struktuur, aga kui me näeme, et meil on võimalik üksteiselt õppida, kuidas paremini kasutada innovaatilisi meetmeid, kuidas kasutada tõhusalt ja hästi ära fondide rahalisi vahendeid, kui me näeme, et seda kõike ei tehta piisavalt äh, hästi, siis kutsume ka üles liikmesriike leida teistsugune lähenemisviis, mis ka praktikas koha peal toimiks ja tõepoolest on väga oluline siin ka koostöö kohalike ja piirkondlike omavalitsustega Te ütlesite ja ma olen ka ise märganud, et tõepoolest vahel ei teata neist äh, alusdokumentidest kuigi palju. ja me peame seisma hea selle eest, et äh, see info oleks kõigile vabalt kättesaadav, et kõik partnerid oleks võimalik kaasata projektide kaudu. jah, kui see ei toimi, siis peame me pöörduma liikmesriikide poole ja püüdma saavutada seda, et äh, inimesed oleksid teadlikumad ja oleks ka suurem läbipaistvus. proua Blinkevitš-Jude sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, proua Tyson, võttes või äh, äh, majanduskriisi tagajärjel ja kasinusmeetmete tagajärjel on noor- või laste vaesus äh, Äh, oluliselt kasvanud, kakskümmend seitse protsenti Euroopa lastest on ohustatud vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest. Euroopa Liit ei hoolitse praegu meie ühiskonna kõige haavatavamate liikmete eest. milliseid konkreetseid meetmeid te kavatsete võtta, et tagada, et Euroopa Liit suudab saavutada oma vaesuse eesmärgi, mis on sätestatud Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias? mis on teie seisukoht niinimetatud lastegarantii kehtestamise suhtes, mis on siis võrreldav noortegarantiiga, et tagada see, et ähm, ükski laps ei jääks teistest maha. suur tänu. jah Äh, lapsed on väga oluline meie ühiskonna osa, kui nad elavad vaesuses, siis äh, see ei ole vastuvõetav, nii et me püüame teiega külg äh, külje kõrval anda endast kõik, et sellega võidelda. vaesus on ähm, probleem, millega peavad tegelema liikmesriigid, me püüame neid toetada, teeme koostööd organisatsioonidega, mis aitavad äh, vaesuses elavaid äh, inimesi. ja me peame ka pöörama tähelepanu sellele, et kui inimestel on oht langeda vaesusesse, kui sellega ei tegeleta piisavalt, et siis juhtida liikmesriikide tähelepanu sellele. me peame ka jälgima, et et näiteks oleks piisavalt mm, koolieelseid lasteasutusi, et äh, oleks hea haridussüsteem, et peresid toetatakse. nii et äh, isegi kui pere kogeb lühiajaliselt vaesust, siis äh, nende eest kantakse hoolt, et perekond saab edasi kesta ja et neil perekondadel oleks paremad väljavaated, nad ei jätaks lihtsalt saatuse hooleks meil on selle saavutamiseks ka erinevaid instrumente, erinevaid äh, tegevusi, mida on võimalik programmide raames äh, läbi viia, me peame ka inimesed ära kuulama, mis on nende probleemid, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias on väga olulisel kohal võitlus vaesusega ja me kindlasti ka arvestame seda ähm, riigipõhiste soovituste koostamisel. Helga Stevens ECR-i nimel, palun. lugupeetud äh, proua Tyson, me oleme pärit samast äh, väikesest piirkonnast me teame, et Euroopa Liit ja liikmesriigid seisavad suurte katsumuste ees. eelarve olukord on väga keeruline, liikmesriigid ja piirkonnad peavad tegema tööd taristuga ja võitlema ka liikuvusprobleemide vastu. see kõik oleks suureks abiks muidugi majandusele. millised võimalused on väikesel piirkonnal nagu näiteks Flandria väga piiratud eelarve sees siiski teha investeeringuid ja jaotada rahalised vahendid pikema ajaperioodi peale. aitäh, proua Stevens! ma vist mõistan, millisest taristust te räägite oma küsimuses. Ähm, neile, kes äh, ei, seda ei tea, me tuleme proua Stevensiga mõlemad riigist, kus on äh, suur arutelu erinevate taristuprojektide läbiviimise üle, kuidas investeeringuid sellesse tuleks liigitada, võttes arvesse Euroopa raamatupidamisreegleid riikide eelarve kohta. ma arvan, et neid reegleid tuleks kohandada, me ei saa väiksele või keskmise suurusega riigile mm, erandeid äh, luua. seda ei saa keegi meilt ka oodata, et me siin sellise erandi välja lubaksin, aga me peame mõtlema selle üle, kuidas, kuidas raamatupidamisreegleid kohandada ka Eurostati puhul või, või siis ka Eurostat saab sellega tegeleda, vaadata läbi need andmed, mis käivad väiksemate riikide kohta ja ja äh, selle põhjal siis võib-olla kohandada reegleid. kui ma kindlasti volinikuna ka kindlasti puutun selliste probleemidega kokku, riigid on ju erinevad ja ma ei saa äh, anda äh, või ma ei saa siin lubada mingeid erandeid, sellepärast et äh, kõiki õigusakte kohaldatakse ühesuguselt. aga ma tahan veel rõhutada, et ma hoolitsen Eurostati sõltumatuse eest, see on minu äh, kohustus. aitäh, palun, Ivo Vaigl. aitäh, proua Tyson Ähm, ma tahaksin äh, esitada ühe küsimuse seoses vanemate inimestega. kas, kuidas te kavatsete ähm, kohandada Euroopa meetmeid äh, Euroopa demograafilise olukorra muutumisega äh, selge on see, et vanematel inimestel ei ole äh, selliseid ähm, lobitöö võimalusi nagu mõnedel teistel huvigruppidel, nii et sõltuvad äh, ka meie heast tahtest. kas oleks võimalik kasutada sellist instrumenti, et inimesed, et inimestel oleks võimalik leida tööd ka vanuses viiskümmend viis kuni kuuskümmend viis aastat? see oleks äh, heaks võimaluseks ka Euroopa Liidul sekkuda. aitäh! aitäh. Te ütlesite, et vanematel inimestel ei ole piisavalt mõjutamisvõimalusi. ma tahan öelda, et ma olen märganud, et teatud ühiskonnagruppidel on alati selliseid hoobasid, neil on võimalik rahastada lobiste, teistel selliseid vahendeid ei ole meie ülesanne poliitikutena ja ma olen seda alati olnud Euroopa Parlamendis ning jään selle seisukoha juurde ka komisjonis, et äh, me peame alati kuulama inimesi koha peal, me peame kuulama ka näiteks keskklassi esindavaid inimesi, aga ähm, me peame mõtlema ka neile, kellel ei ole võimalust sellist lobitööd teha. vanemad inimesed on tegelikult väga hästi organiseeritud, nad teevad küll lobitööd ja see on väga tervitatav. mida me saame nende heaks teha? meil on vaja palju veel ära teha, nagu te ütlesite, vanemad inimesed peavad jääma aktiivseks ka vanemas eas. meil on oodata tööjõupuudust ja kui me soovime, et need inimesed jääksid tööturule kauemaks, siis peame toetama ka seda, et neil on võimalik saada täiendkoolitust, et nad äh, saaksid osaleda elukestvas õppes, et saada vastavad oskused ja kvalifikatsioonid. me peame seda toetama ja me peame hoolitsema ka selle eest, et need inimesed saaksid endale sobiva ja jõukohase töö. me peame kohandama tööturgu selliselt, et inimestel oleks tõesti ka võimalik pikemalt töötada. ma arvan, et see on tulevikule mõeldes äärmiselt oluline, et inimesed saaksid vananedes jääda aktiivseks ja et nad jääksid kauemaks tööturule. muidugi on väga oluline ka pensionite jätkusuutlikkus, olen seda juba maininud ja saan seda ainult veel kord rõhutada. sõna on Sven Schulzel Rahvapartei nimel lugupeetud proua Tyson. ka minu küsimus käib selle olulise teema demograafia kohta. Teil on küll väga napilt aega vastamiseks, aga siiski. demograafilised muutused on üks olulisem teema äh, tänapäeval ja Euroopa Liit peab, nagu te ka juba ütlesite, äh, tegelema suurte katsumustega lisaks vananemisele on ka sündimus üha vähenemas paljudes riikides. see on kõik väga oluline sotsiaal- ja majanduspoliitika jaoks, sellel on tugev mõju meie sotsiaalkindlustussüsteemidel kõigis riikides ja see mõjutab ka meie tööpoliitikat. võib-olla te saate nimetada mõned konkreetsed meetmed, mida te kavatsete võtta, et tulla toime demograafiliste muutustega ja mul on veel teine küsimus, kuidas võiks välja näha tõeliselt jätkusuutlik pensionisüsteem? ja proua volinikukandidaat, teil on nüüd võimalus vastata. aitäh. kui me räägime Euroopas innovatsioonist, siis on oluline, et me ei mõtleks mitte ainult teaduse ja arengutööle, vaid ja tööstusele, vaid et me mõtleksime ka uute teenuste väljaarendamisele, uute töövormide väljaarendamisele, sellele, kuidas tulla toime uute ühiskondlike probleemidega. muidugi demograafilised muutused ei ole midagi uhiuut, me oleme neist juba ammu teadlikud, aga me näeme, et paljudes, mitte küll kõikides riikides asuti reageerima liiga hilja ei ole küll lootusetult hilja, aga midagi tuleb kiiresti ette võtta, meil on vaja sotsiaalset innovatsiooni, meil on vaja vastavaid platvorme. demograafilisi arenguid endid me muuda ei saa, selline olukord äh, juba kord on lähiaastatel. aga me peame andma endast kõik, et arendada välja uued äh, sotsiaalteenused, uued äh, haridusprogrammid, väljaõppe koolitusprogrammid et need kõik võtaks arvesse ka demograafilisi arenguid. me peame olema paremini informeeritud, leidma uusi meetodeid ja ka meie partnerid kohapeal peavad äh, olema vastavalt haritud, me peame kasutama kõiki elektroonilisi vahendeid, mis meil on, e, uued ravi- ja hooldusmeetodid, siin on tõesti väga lai valik meetmeid. mis puudutab seadusandlust, siis me ei saa kuigi palju ette võtta, aga me saame anda välja soovitusi, me saame kasutada vahendeid näiteks Sotsiaalfondist ja ma arvan, et väga oluline on ka lihtsalt üksteiselt õppida, me peame kõigis neis valdkondades olema väga aktiivsed palun Petra Kammerevert kultuurikomisjonist, eh, kes esindab sotsiaaldemokraate. jah, aitäh proua volinikukandidaat, me teame, et kõ noorte kõrge tööpuudus on üks tähtsamaid probleeme paljudes liikmesriikides ja me teame, et seda probleemi ei ole võimalik paari ilusa projekti kaudu lahendada, vaid et meil on tõesti vaja korralik struktuur selleks üles ehitada. teatud liikmesriikides me näeme, et üld- ja kutseõppe liitmine äh, on äh, kriisile väga hästi vastu pidanud, nii et kas see peaks olema meede ennetava tööjõuturupoliitika jaoks ja kas see ei ole ka tegelikult äh, heaks vastuseks praegusele probleemile ja paneks vastutuse korraliku kvalifikatsiooni eest nii ettevõtetele kui ka riigile. milliseid äh, algatusi olete teie kavatsenud selleks, et äh, edasi minna selle üld- ja kutseõppe ühendamisega ja kuidas kavatsevad peadirektoraat töö, tööhõive ja hariduspeadirektoraat selles küsimuses oma koostööd jätkata, aitäh! Äh, mevrouw, ik ben er met u van bewust dat äh, vormen van duaal leren van alternatief mina olen äh, teadlik äh, selleks, et selline para-, paralleelne süsteem nii koolis kui ka ettevõttes võib anda üsna häid tulemusi. ning me teame, et need inimesed, kes sellises süsteemis on olnud, äh, leiavad palju kergemini töökoha. niisiis kindlasti tuleb tegutseda selle nimel, et me läheme üle uuele koolitusele, et inimesi tööturuks ette valmistada. see, mida te ütlesite, meeldib mulle väga, mida me saame teha Euroopa tasandil Äh, sest et haridus on ju põhiliselt liikmesriikide pädevuses, aga me saame siiski liikmesriike aidata. mida me siis konkreetselt teha saame? meil on juba kokkulepped kõigi asjaomaste poolega, kõigepealt selleks, et korraldada arvamuste vahetust, parimate kogemuste vahendust, äh, siis praktikakohtade vallas on meil samuti kokkulepped aga samuti äh, võime teha koostööd siis äh, kultuuri vallas ja äh, te võib-olla märkasite, et selles missioonikirjas, mille me Jean-Claude Junckerilt saime, viidatakse ka kultuuri peadirektoraadile, samuti viidatakse kutseõppele ning äh, elukestvale õppele. Äh, see kõik läheb tööhõive peadirektoraadile üle ja minu arvates on see väga hea, äh, sellepärast et see võimaldab sellist üleminekut lihtsustada. see võimaldab tagada parema kooskõla tööturu vajadustega ja samuti kõige sellega, mis on seotud Erasmus plussiga, kõigi piiriüleste ettevõtmistega Äh, kõik, see puudutab kõiki neid inimesi, kes läbivad kutseõpet, et kõik need inimesed saaksid kasutada vahetusprogramme ning äh, meie peame siis äh, hoolitsema, et see kõik funktsioneeriks, aitäh! ja nüüd annan sõna Renate Veeberile Rahvapartei nimel, aitäh! volinikukandidaat, ma hindan tõesti seda, mida te ütlesite inimeste vaba liikumise kohta Euroopa Liidus ja tööjõu liikuvuse kohta. samuti olen teiega nõus, et meil on vaja teistsugust koolitust, teistsugust kutseõpet selleks, et tulla toime äh, nende oskuste puudusega, mis meil praegu tööjõul valitseb ja minu küsimus oleks järgmine kui kaugele teie läheksite, kui kaugele Euroopa Komisjon läheks selleks, et eh, võib-olla soovitades või isegi liikmesriikidele peale surudes selliseid seisukohti, et nad muudaksid õppekavasid, et nad muudaksid kutseõpet, elukestvat õpet? millist mehhanismi teie arvates oleks võimalik siin kasutada, aitäh? aitäh, proua Veeber jah, äh, selle kõige ellurakendamine saab olema keeruline, ma arvan, et meil ei ole pädevust õppekavade üle otsuseid langetada, haridus on äh, asi, mis on liikmesriikide pädevuses, aga me saame tõesti julgustada, teha koostööd, koguda infot ja nõnda edasi ja mina kavatsen seda teha nii palju kui vähegi võimalik, eriti mis puudutab tehnilist haridust ja kutseõpet mida me saame üleüldse pakkuda? kõigepealt, nagu ma ütlesin, me saame erinevatest liikmesriikidest infot koguda ja me saame hoolitseda selle eest, et see info äh, tõesti jõuab äh, kõikide liikmesriikideni, nii et, et inimesed, äh, kes neid õppekavasid koostavad erinevates liikmesriikides, tunnevad üksteist, kõnelevad üksteisega, õpivad üksteise kogemustest, see võib tunduda sellise pehme lähenemisena, aga Äh, see on see, mis tuleneb meie ülesannete jagamisest, teatud asjad on liikmesriikide pädevuses. meie saame ainult hoolitseda selle eest, et liikmesriigid tõesti teeksid koostööd ning loomulikult, äh, nagu ma ütlesin, meie panus on see, et me kogume andmeid äh, ja me saame oma panus anda ka sel moel, et tunnistame kutsekvalifikatsioone. nii et, et kui inimesed asuvad teatud tööaladel tööle, siis nende kvalifikatsiooni tunnustatakse ja loomulikult saame koostööd teha ka mõnedes teistes valdkondades. me saame teha palju üksikasjalikumat koostööd, näiteks sellest, et, et inimesed, kes tulevad praktikalt, kes tulevad koolidest või ka need inimesed, kes on õppinud mitteametlikes mitteametlikul moel, et nende oskusi ka rohkem hinnatakse ning me omaksime paremat, tagaksime parema ülemineku just nimelt haridus ja haridussüsteemist tööturule ja loomulikult peaksime edendama ka äh, Äh, liikuvust ja nüüd äh, proua Garcia Perez Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist Naisõiguste Komisjoni nimel. aitäh, proua Tyson. soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ning äh, soolise võrdõiguslikkuse põhimõte on osaks kõigis Euroopa poliitikates, aga iseäranis puudutab see teie äh, pädevusvaldkonda. E, Euroopas on endiselt meeste ja naiste vahel äh, suur palgalõhe, samuti on naiste pensionid väiksemad kui meestel ning naiste puhul on ka vaesuse risk suurem kui meeste puhul. mulle tundub, et sellises olukorras on äärmiselt oluline välja töötada sellised meetmed, mis aitaksid eh, selliseid lõhesid ületada. kas eh, teie arvates on meil vaja õigusloomealaseid meetmeid eh, selleks, et seda lõhe, neid lõhesid vähendada ning lõpetuseks, kuidas me saame kaasata mehed eriti teie kaasvolinikud selle olulise probleemi lahendamisse? aitäh. alustaksin äh, teie viimasest küsimusest, äh, kas äh, komisjoni, tähendab, selle, asi ei ole selles, kas me komisjonis oleme mehed või naised, me peame hoolitsema selle eest, et kõiki koheldakse võrdselt. me peame tagama võrdse palga võrdse töö eest Äh, juba esimene alusleping, äh, Rooma, Rooma lepingu minu meelest äh, artiklis sada üheksateist öeldakse võrdne tasu võrdse töö eest ning Euroopa Liidus on väga palju õigusakte, mis sellele artiklile tuginevad. kas me saame vastu võtta veel täiendavaid õigusakte, et seda edendada? ma ei usu, et olukorda saab parandada läbi õigusaktide. pigem tuleks kinni pidada nendest õigusaktidest, mis meil juba on. Te ütlesite, et palgad peaksid olema läbipaistvamad mehed ja naised me peaksime teadma, mida mehed ja naised eh, ettevõtted, kui palju nad teenivad, kõik peab olema läbipaistev. me peame hoolitsema selle eest, et eh, seadusi kohaldatakse. ja me peame vaatama, kuidas leida arukaid viise seaduste jõustamiseks. võrdne töö, võrdne töötasu võrdse töö eest ei tea, ei pea tingimata tähendama seda, et äh, kui me, me teeme sama tööd, saame kindlasti ka sama palka, me peame vaatama, kuidas suurendada naiste osalust tööturul. on väga palju naisi, kes töötavad osalise tööajaga. naised võib-olla on rohkem puhkusel äh, nende karjääris on rohkem pause, sellepärast et nad soovivad laste eest hoolitseda või vanemate pereliikmete eest. ning äh, kui asi, äh, kui jõuab kätte pensioniaeg, äh, siis jah, selgub, et neil ei ole piisavalt pensioniõigusi kogunenud Äh, me peame hoolitsema tõesti selle eest, et naised äh, siiski saavad korraliku pensioni ja me peame hoolitsema selle eest, et meil on, neile oleksid tagatud lastehoiuteenused, et et me peame vaata-, hoolitsema nende inimeste eest, kes hoolitsevad teiste pereliikmete eest. me peame kõrvaldama need takistused, mis ei lase naistel oma potentsiaali täiel määral ära kasutada ja tööjõuturul osaleda Äh, ja selleks, et seda probleemi lahendada, on vaja palju koostööd ja palju arutelu, aga midagi tuleb teha ja nüüd saab sõna Constance Le Grip, kes esitab äh, Rahvaparteid ja Naisõiguste Komisjoni. palun, teil on sõna. Äh, aitäh lugupeetud volinikukandidaat, ma kuulasin väga suure rahuldustundega teie vastuseid eelkõnelejate küsimustele ja mulle avaldas muljet teie tahe eh, tõesti tegutseda tõsiselt sellel ametikohal, mis teile on määratud, te, te tahate saavutada rohkem või, või võrdsust meeste ja naiste vahel Euroopa Liidus, Euroopa Liidu liikmesriikides, samuti eh, näiteks palgaküsimustes, te tahate sugudevahelise palgalõhe probleemiga tegeleda, samuti pensioni eh, probleemiga, niisiis me tõesti võtame selle teie tahte teadmiseks ning eh, mis puudutab nüüd eh, ühte väga olulist probleemi kõigi Euroopa kodanike jaoks, eh, mis näiteks ka minu fraktsiooni jaoks on väga oluline. millised on need konkreetsed algatused, mida te näete ette, kuidas te koos oma kolleegidega saate liikmesriike panna olemasolevaid seadusi täitma? aitäh! konkreetsed meetmed seaduste ellurakendamiseks, millised need on? kõigepealt tuleb arvestada reaalsusega koha peal. mõnikord jääb meil puudu Äh, just nimelt nendest äh, teadmistest, milline on tegelik olukord ühes või teises liikmesriigis. kui me tõdeme, et üks või teine liikmesriik ei pea seadustest kinni, kui esineb puudusi, siis tuleb julgustada äh, liikmesriike teistmoodi käituma, kasutades siis kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid ning äh, mis puudutab äh, meeste, mees ja na-, meeste ja naiste tasakaalu komisjonis, siis äh, ma olin väga õnnelik, kui äh, Juncker mulle ütles, et ta sooviks, et Euroopa Komisjonis oleks veel rohkem naisi ja mitte sellepärast, et Euroopa Parlament seda nõuab, vaid sellepärast, et ta on veendunud, et see on vajalik, ta ütles, Mariann, me oleme kahekümne esimeses sajandis ja see on väga oluline et äh, meil oleks rohkem naisi, praegune olukord ei rahulda mind. Äh, naisi on liiga vähe ning äh, äh, Juncker on siis tõesti äh, veendunud selles, et naised peavad olema rohkem esindatud ning minu kolleegid komisjonis, kes vastutavad võrdõiguslikkuse eest, meie tõesti tegeleme kõigi nende probleemidega ja kui on vaja võidelda naiste õigustelt, siis ma seda teen ja mina Äh, olen feminist ja ma leian, et naistel on vaja veel õigus äh, rohkem tuge ja, ja, ja seda peame neile andma, see on meie ülesanne ning äh, järgmisena saab sõna Helena Gentile. aitäh proua Tyson. finantskriis ning äh, säästumeetmed on äh, väga palju äh, tööturu olukorda mõjutanud, töökohad on kasu, kadunud, sotsiaalteenused, sotsiaalteenuseid on kärbitud, väga tõsiselt kärbitud. selline olukord on vastuvõetamatu. me peame parandama sotsiaalset kaitset meil on vaja tõesti riigipoolseid toetuskavasid, nii et keegi ei jääks kaitseta. proua Tyson, kas teil on kavas töötada välja Euroopa, üle-euroopaline õiguslik raamistik, mis võimaldaks meil äh, äh, anda teatud sotsiaalset kaitset inimestele, näiteks äh, tagada neile juurdepääsu avalikele teenustele kas äh, me saame välja töötada sellise Euroopa raamistikuga näiteks miinimumpalga jaoks, nii et, et kogu Euroopas oleks tagatud inimväärne sissetulek? aitäh selle väga olulise küsimuse eest. kas ma äh, tahan sellist head raamistikku välja töötada, jah, loomulikult tahan. meil on olemas aluslepingud, mis on äh, meie tegevuse suunisteks meil on samuti olemas äh, härra Junckeri programm, mis äh, tugineb nendele lubadustele, mis ta Euroopa Parlamendi ees andis. niisiis jah, me ütleme jah turumajandusele, me ütleme jah turule ja me ütleme jah äh, pakkumisele ja nõudmusele, nõudlusele, aga me peame pöörama tähelepanu ka sotsiaalsele aspektile, me peame hoolitsema selle eest, et kõik on jätkusuutlik, aga samas peame hoolitsema ka selle eest, et on piisavalt konkurentsi selleks, et luua majanduskasvu ja töökohti, see on meie ülesanne kas äh, me paneme selleks kõigeks paika üle-euroopalise õigusliku raamistiku äh, Äh, millest kõik liikmesriigid peavad kinni pidama. ma arvan, et me ei saa seda probleemi lahendada lihtsalt ühe õigusaktiga. aga kõik need erinevad vahendid meil on, mis meil on, kõik need erinevad tegevuspoliitikad, mida aluslepingud ette näevad Äh, ma arvan, et nende läbi me saame tõesti kehtestada vähemalt miinimumstandardid tööturul, me saame teha liikmesriikidele soovitusi, et nad tagaksid jätkusuutlikkuse ja kõiki neid vahendeid tuleb kasutada ja mina omalt poolt igatahes püüan selleks kõik teha ja ma arvan, et äh, ka teised volinikud teevad seda. miinimumpalga teemat me ei ole veel kõnelenud, me oleme rääkinud miinimumsissetulekust. ma arvan, et kõigis liikmesriikides peaks olema miinimumpalk Äh, niimoodi arvab ka meie komisjoni president. aga me ei saa hakata äh, midagi peale suruma, artikkel sada viiskümmend kolm ütleb, et meil ei ole pädevust palkade küsimuses aga me saame liikmesriike üles kutsuda sellise miinimumpalga kehtestama, sellepärast et miinimumpalk on äh, midagi, mis on väga oluline, kui me räägime õiglasest konkurentsist liikmesriikide vahel liikmesriigid ähm, omavad teatud pädevusi, nad saavad teha, mis neil on vaja teha ning need liikmesriigid, kes seda teinud ei ole, nendele me ei saa midagi peale suruda, sest see ei ole meie pädevust. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Maria Reena, äh, aitäh! Äh, tere tulemast, proua Tyson, kahe tuhande kaheksanda aasta kriisist alates äh, on kriis mõjutanud Euroopat nii siseselt kui ka väliselt. Ehm, ehm, väga paljud ettevõtted on lõpetanud oma tegevuse ja ehm, tuhanded töötajad on jäänud tööta. kuidas kaitsta neid restruktureerimise tulemusena tööta jäänud töötajad, kuidas neid aidata, meil on Belgias näiteks selle jaoks mitmeid programme kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal võttis Euroopa Liit vastu seaduse, mis puudutab töötajate teavitamist ja nendega konsulteerimist, kui plaanitakse ettevõtete ümberstruktureerimist. ma tahaksin äh, küsida, kas, äh, mida te arvate sellest raamdirektiivist ja milline on teie strateegia selleks, et paremini kaitsta tööstussektorit äh, rahvusvahelise ebaausa konkurentsi eest? aitäh aitäh selle küsimuse eest, proua Arena. ümberstruktureerimine on tõesti midagi sellist, mis äh, toimub ja ilmselt toimus selliseid ümberstruktureerimisi ka tulevikus meil on tõesti vaja töötajaid teavitada Äh, meil on vaja nendega konsulteerida, kui sellised asjad juhtuvad. Äh, see on hädavajalik, äh, kõik teatud regiooni töötajad peavad saama võimaluse tõesti probleemi arutada ja selleks, et mitte jääda töötuks, peab neile andma võimaluse omaldada uusi oskusi ning Äh, me peame tõesti vaatama, kuidas selline ettevõtete ümberstruktureerimine äh, kuna sellel on sotsiaalsed tagajärjed, kuidas sellist restruktureerimist siis ette valmistada? Äh, ma arvan, et ettevalmistamine on alati hea, raportöör härra Serkas nõudis ka seda, komisjoni poolt oli siin vastuseis ma arvan, et antud hetkel tuleks äh, ära kasutada neid soovitusi, mis meil olemas on. Äh, me peame siis äh, arvestama ka sellega, et meil on seadusi ka teiste sektorite kohta, mis puudutavad siis nendes sektorites töötajatega konsulteerimist, nende teavitamist Äh, aga neid seadusi tuleb läbi vaadata, neid tuleb hinnata ja pärast seda hinnangut tuleb näha, kas äh, sellised seadused vajavad muutmist, näiteks äh, mida selline konsulteerimine üleüldse tähendab. olukordi saab kindla, olukorda saab kindlasti paremaks teha ning me peame vaatama, kas meil on piisavalt vahendeid, et ette näha selliseid restruktureerimisi ning äh, kas on mõistlik siin tulla välja mingite uute õigusloomealaste ettepanekutega, ma äh, praegu ei oska midagi konkreetselt öelda, me peame ootama ära need hinnangud. nüüd saab sõna proua Komodini Katša, kes esindab Rahvaparteid. aitäh volinikukandidaat, eh, jah, näib, et me oleme üksmeelel, et komisjon peab pöörama tähelepanu majanduskasvule ja töökohtade loomisele. kuidas te kavatsete aga toetada haridussüsteemi eh, selleks, et edendada majanduskasvu Euroopas, kuidas teie volinikuna aitate kaasa noorte inimeste mobiilsusele, kuidas te aitate neil arendada oma kutseoskusi ja konkurentsivõimet tööturul? ja mis puudutab noorsootagatist, mis töötati välja just selleks, et võidelda noorte tööpuudusega, siis septembriks kaks tuhat neliteist olid ainult kaks liikmesriiki neid rahalisi vahendeid hakanud kasutama. probleemiks ei ole mitte vahendite olemasolu, vaid see, et liikmesriigid neid aeglaselt ja ebatõhusalt kasutavad. kuidas teie seda probleemi, seda probleemi lahendaksite, aitäh? aitäh haridus ning tööturg äh, vajavad tõepoolest lähendamist. sellele probleemile peame me Euroopa Komisjonis tõesti äh, palju rohkem tähelepanu pöörama kui siiamaani. on äh, väga oluline, et kutseõpe ja samuti täiskasvanute õpe Äh, on nüüd läinud äh, tööhõive peadirektoraadi alluvusse. see tähendab, et äh, me oleme tõesti aru saanud sellest, et haridus peab teenima tööturu vajadusi ja seda ei tohi unustada. me teame, et mõned haridustegelased sellistesse muutustesse väga innukalt ei suhtu, nemad ütlevad, et haridus on midagi, mis seisab tööturust täiesti eraldi, aga kui jutt käib tõesti kutseõppest ja täiskasvanute koolitusest, siis tuleb kindlasti hoolitseda selle eest, et hariduse ja tööturu vahel on paremad seosed ning ma arvan, et äh, nende küsimuste viimine tööhõive peadirektoraati on igati õigustatud Äh, jah, te rääkisite sellest, et noorsootagatise raames eraldatud vahendeid on liiga aeglaselt kasutusele võetud, me oleme andnud liikmesriikidele võimaluse esitada programme äh, me oleme, mõned riigid on kiiremini reageerinud, Itaalia, Prantsusmaa, Leedu on ka vahe valmis ja samuti äh, Hispaania niisiis, meil on olemas vahendid ka veel eelmistest eelarvetest, mida on võimalik kasutada. meil on mitmed programmid, mis on endiselt käigus, me püüame neid programme ratsionaliseerida ning teeme kõike, mis meie võimuses, et see, need rahalised vahendid, mis järgmiseks eelarveperioodiks on esitatud, et neid kasutatakse ära, neid kasutatakse tõhusalt Äh, selleks, et saavutada strukturaalsed muudused, muutused selleks, et noortel oleksid paremad võimalused. Maria ja Rodriguez järgmisena, kes esindab sotsiaaldemokraate. Äh, kuulamine hakkab lõpule jõudma ning proua Tyson, meil on vaja selgeid lubadusi teie poolt. meil on vaja selgeid lubadusi me kõik oleme täiesti kindel, et järgmine Euroopa Komisjon on komisjon, mille üle hakatakse hindama selle põhjal, kas ta suudab tööpuudust vähendada, eriti noorte tööpuudust, vähendada vaesust, eriti laste vaesust ja võidelda sotsiaalse dumpingu vastu. ning selleks on meil teie arvates vaja, meil on vaja, et te toetaksite majanduspoliitikat teil on vaja võidelda selle nimel, et äh, majanduspoliitikaga käisid kaasas ka tugevamad sotsiaalsed eesmärgid, need oleksid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias, samuti riigipõhistes soovitustes. Äh, tööstuspoliitika ja investeeringute pakett on olulised ning samuti on vaja tugevamaid äh, sotsiaalseid eesmärke euroalas majandus- ja rahandusliidus, nii et, et minu küsimus on selline, Eh, milliseid tingimusi tahate välja kaubelda oma kolleegidelt eh, härra Kadaiselt ja Dombrovskilt, et eh, kõike seda saavutada? aitäh! ma olen veendunud, et me peame Äh, võtma sihi tulemustele ning äh, selleks on meil vaja mõõdetavaid eesmärke, konkreetseid näitajaid. Äh, komisjoni struktuur, nii nagu härra Juncker selle paika on pannud, on struktuur, mis eeldab volinike vahelist koostööd me ei hakka igaüks töötama ainult oma pädevusalal, olgu see siis digitaalne tegevuskava või tööhõive või mis iganes, me peame tegema koostööd. Äh, tööhõive ja hariduse küsimustega tegelevad kõik äh, volinike kolleegiumi liikmed, nii et, et ma arvan, et me kõik töötame ühiselt programme välja, olgu siis tegemist investeeringu või arenguprogrammidega. meie esimene Äh, ülesanne on äh, teha koostööd kõigi nende vahendite vallas, millega saab taga seda, et noored saavad töökohti, et luuakse uusi ettevõtteid. Äh, kui jutt käib Euroopa poolaastast või Majandus- ja Rahandusliidust, siis teen koostööd kolleeg Moskovitšiga ning Äh, ja loomulikult ka asepresidendiga, kes meie tööd koordineerib, kolmekesi äh, peame me hoolitsema selle eest, et me kasutame ka sotsiaalseid näitajaid ning hoolitsema selle eest, et äh, Ehm, me tõesti suudaksime oma seisukohad läbirääkimistel läbi suruda. praegu peetakse sotsiaalseid näitajaid ehm, kõrvalise tähtsusega näitajateks, aga ehm, neid peaks pidama sama olulisteks kui majandusnäitajaid ja alati on väga oluline analüüsida konkreetsete riikide majandusolukorda ja sellega arvestada ka riigipõhistes soovitustes niisiis, äh, see on see ülesanne, mis mina pean äh, ellu rakendama, see on, äh, need on need asjad, mille üle ma pean valvama ja ma võin teile kinnitada, et ma seda ka teen. aitäh. Sabine Verhaien saab järgmisena sõna. palun volinikukandidaat, liikmesriigid, mis on sellise kahese haridussüsteemi kasutusele võtnud, neil, nendes on noorte tööpuudus tavaliselt äh, madalam. võib-olla kõik liikmesriigid ei saa seda süsteemi kopeerida, sest et haridussüsteemid riigiti on väga erinevad, aga eh, kindlasti koostöö eh, kooli ja eh, tööstussektori vahel aitab noorte tööpuuduse vastu võidelda. mis meet-, meetmeid kavatsete teie rakendada, et ettevõtete ja koolide vahelisi sidemeid tugevdada ja minu küsimuse teine osa puudutab täiskasvanute õpet. millised on teie plaanid nõndanimetatud mitteametliku harituse osas? Äh, näiteks Grundtvig programm, kuidas te edendate täiskasvanute õpet ja arendate neid nõndanimetatud pehmeid oskuseid. Äh, paljud sellised programmid on siiani saanud toetust Euroopa Sotsiaalfondist. aitäh. Äh, jah, sellest kahetasandilisest haridussüsteemist me oleme juba rääkinud, see on äärmiselt oluline me kõik teame, et selline süsteem on andnud väga häid tulemusi, see on tõhus, see äh, aitab inimestel paremini tööturule jõuda, see annab neile parema hariduse. Äh, jah, nagu te ise ütlesite, olukord liikmesriigiti on erinev ja seetõttu ei ole sellist ühte mudelit, äh, mis kõigile sobib ja see kehtib paljude sotsiaalsfääri küsimuste kohta ma arvan, et Erasmuse programmis on äärmiselt oluline Äh, arvestada ka kutseõppe ja täiskasvanute õppega, nii et, et me saaksime Rasmuse fond, vahendeid äh, kasutada selleks, et äh, inimesed erinevatest riikidest saavad kokku tulla, arutada, kuidas neil õppekavad on korraldatud, kuidas toimub õpetajate töölevõtmine, millised on nende süsteemi tugevad ja nõrgad küljed. just niimoodi üksteiselt õppides saame erinevates liikmesriikides Äh, areneda, äh, nii saame julgust uuendusteks. ma arvan, et me peame kõigesse sellesse ka investeerima. tegemist on äärmiselt olulise investeeringuga äh, asi ei ole lihtsalt selles, et me läheme külla teise liikmesriigi ja vaatame, mis seal toimub. ma arvan, et selline liikmesriikide vaheline koostöö on väga huvitav. ma olen juba pikka aega teadnud, et et selline asi on vajalik. meil on olemas äh, struktuurid, mille läbi me saame seda kõike ka toetada. kui jutt käib täiskasvanute õppest, siis probleemiks on see, et meil ei ole piisavalt algatusi, meil on küll olemas raha, aga see raha jääb kulutamata liiga vähe inimesi äh, tegeleb äh, täiskasvanute õppes, eesmärk on viiskümmend protsenti, praegu on osalejaid vaid kümme protsenti. me peame vaatama, millised on takistused, miks vahendeid ei kasutata ja kuidas me saame julgustada liikmesriike motiveerima täiskasvanuid rohkem õppima, kuidas muuta õpe täiskasvanutele kättesaadavamaks, et inimesed võimalust ka kasutavad ja nüüd annan eh, sõna Veronika Lope-Fontanjele, kes on viimane kõneleja ja tema esindab Rahvaparteid. aitäh. proua Tyson. ma olen oma fraktsiooni viimane kõneleja ja seetõttu eh, tahaksin eh, avaldada teile tunnustust selle eest, kuidas te siin täna olete käitunud, te olete teie pädevusse kuuluvate küsimustega väga hästi kursis ja te olete kindlalt eh, tõotanud võidelda kõige nõrgemate ja kaitsetumate eest. ja see annab lootust, et me suudame saavutada edasimineku Euroopa kaks tuhat kakskümmend eh, strateegia vallas. mul on väga hea meel, et te mainisite eh, seda, et Euroopa poolaastal peaks olema rohkem sotsiaalset mõõdet meie soovime vähendada vaesust, sotsiaalset tõrjutust ja tööpuudust. ning selleks on mul kaks küsimust. milliseid meetmeid te välja pakute selleks, et tugevdada majandus- ja rahandusliidu sotsiaalset mõõdet? Ähm, kuidas parandate juurdepääsu puuetega inimestele? millised on teie plaanid, aitäh? aitäh selle küsimuse eest. jah, Euroopa poolaasta peab olema sotsiaalsem. ma kordan veel kord, et meil on väga palju tööd teha, te võite minu peale loota ja te võite loota ka teiste kolleegide peale Äh, ma arvan, et tegemist on eesmärgiga, millest kõik komisjoni kolleegid väga hästi aru saavad. me peame hoolitsema selle eest, et meil on väga korralikud sotsiaalsed näitajad, mis ei tohi olla vähem olulised kui majandusnäitajad ja me peame neid ka väga hästi kasutama, me lihtsalt ei pea neid teadmiseks võtma, vaid äh, peame vaatama ka, kuidas äh, kõike ellu rakendada näiteks riigipõhistes soovitustes Äh, samuti peame paremini kaasama sotsiaalseid äh, partnereid selleks, et äh, poole aasta rohkem sotsiaalseks teha. ma arvan, et nii iga tööhõiveprogrammide kui ka riigipõhiste soovituste väljatöötamisele tuleb kaasata sotsiaalpartnerid ja samuti liikmesriikide parlamendid, kes ju vastutavad eelarve eest. ka nemad peavad tundma, et nad on osalised nende ülesannete ellurakendamisel. ma arvan, et me peame olukorda neile palju paremini selgitama. nii et, et meil on vaja rohkem dialoogi liikmesriikide parlamentidega. Te rääkisite ka äh, liikumispuuetega puuetega inimestest. Äh, jah, äh, meil on äh, kodanike algatus sellel teemal, rohkem kui miljon inimest nõudis, et võetaks vastu seadus, mis parandab selliste inimeste ligipääsu ja parlament on selle teemaga tegelenud ning ma tean, et praegu valmistatakse sellist õigusloomalast ettepanekut ette ja mina vaataksin selle tõesti prioriteedina läbi, eh, niipea kui see õigusloomealane ettepanek on valmis, saame selle esitada parlamendile eh, tõesti selleks, et parandada juurdepääsu siis äh, piiratud äh, liikumispuudega inimestele ja samuti peaks äh, looma nende jaoks teenuste siseturu, et neil oleks juurdepääs tõesti odavamatele teenustele ja ka parematele teenustele, sest et aga selleks, et see saaks sündida, on vaja rohkem konkurentsi. me peame ka edendama uuendusi, see aitab samuti ka aida-, meil aidata puuetega inimesi aitäh! tahaksin tänada meie komisjoni liikmeid ja teisi komisjone, kes on aidanud seda kuulsust ette valmistada, kes on aidanud eh, küsimusi koostada ja neid esitada. tegemist oli tõesti väga huvitavate ja eh, laiapõhjaliste küsimustega. ja nüüd annaksin eh, volinikukandidaadile võimaluse esineda lühikese lõppsõnavõtuga, mitte üle viie minuti Eh, kus te saate siis eh, viidata kõigile nendele asjadele, millest eh, te enne ei saanud kõnelda, kui te pidite näiteks kahe minutiga vastama liiga pikkadele ja keerulistele küsimustele. niisiis, proua Tyson, palun. Teil on nüüd vabadus öelda, mida tahate selle kuulamise lõpuks. Teil on sõna. aitäh, proua esimees lugupeetud proua esimees, lugupeetud rahvasaadikud, kallid kolleegid ka. kõigepealt suur tänu kõikide küsimuste eest, mida te tõstatasite, suur tänu ka väga huvitava arvamuste vahetuse eest. ja lubage mul teile kinnitada üht. kui te mind toetate, kui te mind usaldate, siis ma kavatsen oma sõnadele lasta järgneda ka tegudele sellel kuulamisel üritasin teile anda ülevaate selle kohta, millised need teod võiksid olla. üheskoos teiega, liikmesriikidega ja sotsiaalsete partneritega soovib uus Euroopa Komisjon investeerida majanduskriisist väljatulemisse ja töökohti luua. me soovime, et tööotsijad saaksid uuesti tulla tööturule, arendada oma oskusi ja suurendada oma liikumisvõimet, me soovime parimat võimalikku sotsiaalset kaitset nii töötavatele kui ka mittetöötavatele inimestele ja me tõesti soovime väga tõhusalt võidelda vaesuse vastu. me soovime tõesti häid äh, töötingimusi, tahame võidelda sotsiaalse dumpingu vastu ja äh, võrdsete võimaluste eest tööturul. Need on meie selgelt paika pandud eesmärgid. Nende eesmärkide täitmisel soovin kasutada kõiki kasutada olevaid meetmeid. järgmine komisjoni kolleegium kavatseb kuni kolmsada miljonit, miljardit kasutada selleks, et investeerida ja luua töökohti. kümme protsenti Euroopa kogu eelarvest kuulub umbes minu protokolli, portfelli alla ja ma kavatsen tõesti kasutada kõiki võimalusi selleks, et luua töökohti, suurendada sotsiaalset kaitset ja võidelda vaesuse vastu. noorte töögarantii on üks minu tähtsamaid prioriteete ja ma soovin, et seda meedet rakendaksid kõik liikmesriigid sajaprotsendiliselt viivitamata ja et tulemused oleksid ka mõõdetavad ja jätkusuutlikud. Äh, sotsiaalpoliitikast peab Euroopa majandus pool aastat tähtsam osa saama ja äh, volinike tööd tuleb hinnata ka selle kaudu, äh, kui edukad on nad sotsiaalses mõõtmes kallid kolleegid, uus komisjoni kolleegium kavatseb seda teha meeskonnatööna ühtselt Jean-Claude Junckeri taktikepi all. me soovime seda teha koostöös Euroopa Parlamendiga ja otse loomulikult ka liikmesriikide ning sotsiaalsete partneritega. me teame, et meie ees on suured proovikivid ja me võime olla edukad ainult siis, kui me astume neile vastu üheskoos kui me viie aasta pärast võime öelda, et nüüd on Euroopas rohkem töökohti ja vähem vaesust, siis ja ainult siis, kallid kolleegid, saame me öelda, et me oleme midagi inimeste jaoks muutnud. ja nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, inimeste, inimesed on need, mis on Euroopa jaoks kõige tähtsam ja seega suur tänu teile koostöö eest, aitäh! Once again, thank you uh,, madam. suur tänu teile, proua Tyson. suur tänu kõikidele rahvasaadikutele, kes võtsid osa sellest arutelust. koordinaatorite koosolek äh, on suletud koosolek äh, selleks, et hinnata just toimunud kuulamist, see on kella ühest kella kaheni ruumis ASP 5G2 koordinaatorite koosolek hindamaks seda kuulamist kell üks, kella ühest kella kaheni ASB 5G2. suur tänu kõigile!